person uh, with us and that's Emily O'Reilly. Most of you now have Emily O'Reillyst olete kindlasti kuulnud ja paljud teiega koos tööd teinud, temaga koostööd teinud, nii et praegu on õige hetk temaga mõtteid vahetada. eriti selles, mis puudutab ligipääsu dokumentidele ja läbipaistvus. aga palun pidage kõne ajast kinni Äh, selline mõttevahetus on oluline ja ma paluksin, ma paluks, et proua Raili teeks väikese ettekande, mitte rohkem kui kümme minutit ja pärast äh, jätkame aruteluga. tere tulemast teile libekomisjoni. suur tänu teile. mul on väga hea meel teid siin näha. ma väga hea meelega pöördun teie poole ja tahaksin rääkida oma äh, kabineti tööst, mis võivad teie jaoks huvi pakkuda, töödest, mis võib huvi pakkuda. meil on ähm, Vahemeres endiselt äh, traagiline olukord, inimesed hukkuvad, kes üritavad Euroopasse jõuda. sellega on seotud seitse uurimist äh, ombudsmani kabineti poolt. ning Euroopa Liidu poliitilised otsused ja liikmesriikide poliitilised otsused mõjutavad seda olukorda kõige rohkem. ma üritan igatahes anda enda poolt parima, et olukorda parandada. ma esitasin eriraporti parlamendi e, Frontexi erimehhanismi e, loomise kohta, see puudutab Euroopa Komisjoni poolt e, vastu võetud otsust piirivalveameti loomise kohta ning minu kolleegid on äh, selle uue ametiga koostööd teinud. tegin ettepanekuid ja äh, soovitusi Frontexile, mida teha inim-, kuidas kohelda inimesi, kellele asüüli pole osutatud, et ähm, kuidas neid saata tagasi äh, nende kodumaale koostöös liikmesriikidega. minu kolleegid, kellel on monitor-, monitoorimise roll äh, Äh, on äh, koostanud omapoolseid aruandeid, mis võeti väga positiivselt vastu. möödunud nädalal me lõpetasime edukalt veel ühe äh, Frontexi uurimise, mis puudutas ligipääsu dokumentidele määrust kakskümmend üheksa, selle autoriks oli ajakirjanik, kes vaatas üle Frontex operatsioonid Bulgaarias ning Äh, Frontex äh, pärast seda uurimist äh, ma sooviksin tänada Frontexit nende koostöö alti lähenemise eest. see komisjon on tegelenud ka Brexiti küsimusega, oleme saanud Brexitiga seoses seitse kaebust, mis mõne, millest mõned esitati paljude mitme kodaniku poolt. Eh, sellega seoses on läbi viidud mitu uurimist, kaks eh, endiselt on töös. tegeleme eh, eelkõige ligipääsuga dokumentidele ning võimalusega Euroopa Liidu käsutuses olevate dokumentidele ligipääsudeks, pääsemiseks, mida ei ole ligipääsu liikmesriikidel. selle aasta alguses kirjutasin Junckerile ja palusin, et ta oleks võimalikult aktiivne et Brexit selles osas, et Brexiti läbirääkimised toimuks võimalikult avatud. ja olen oluline, et Euroopa kodanikud on võimalikult äh, teadlikud kogu protsessist, sest see mõjutab kõigi elusid. president Juncker lubas äh, enneolematut äh, pretsedenditud avatud, avatust ja kõik Euroopa Liidu poolsed dokumendid on avatud alg-, ligipääsetavad algusest peale ma ei pea teile seletama, mis toimunud on, pärast seda ootame seitsmendat detsembrit, et näha, mis on, toimub järgmistel läbirääkimistes voorus. kuid äh, igatahes selge on see, et läbipaistvusnõue muutub aina jõulisemaks. ning äh, täm-, selleaastastel kohtumistel rääkisime äh, kodanike õigustest ja äh, avatusest äh, arvan, et nii mina kui mina, kolleegid võivad olla, võime olla me, eh, eh, kõigile neile, kellel on küsimusi kogu protsessi läbipaistvuse osas abiks. õigusriigi eh, küsimus on veelgi üks olulistest teemadest, mis Euroopa Liidu puudutab. see on oluline küsimus, mis puudutab kolleege, kes töötavad riikides, kes, riikides, kus on õigusriigi garantiidega probleeme Eh, kohtusin hiljuti Adam Bodneriga ning ma eh, kinnitan teile, et nii tema kui tema töötajad eh, töötavad, toetavad nii minu kui teiesuguste komisjonide tegevust, kes kaitsevad õigusriigi põhimõtteid Euroopa Liidu struktuurides. nagu te teate, suur osa minu probleemi puudutab määrust kakskümmend punkt üheksa ning komisjonina, mis vastutab selliste õigusaktide eest, äh, olete samuti mures selle pärast, et äh, artikkel üheteistkümne ülevaatamine on nii kaua aega võtnud, kindlasti peab äh, seda dokumenti ajakohastama, et see kataks kõiki Euroopa institutsioone ja ameteid ja vastaks Lissaboni lepingutele ning Euroopa Kohtu kohtupraktikale. on äärmiselt oluline laiendada selle ulatust, et kaasata sellesse, et see kataks kõiki Euroopa institutsioone, mida praegu ei kata, nagu Euroopa Keskpank ja Euroopa Kohus, isegi kui neil on praegu oma reeglid, millest lähtuda tahaks rääkida ka määrusest kümme nelikümmend üheksa, mis puudutab suuri tehnoloogilisi arenguid, iPhone, Facebook, kõik muu selline, need on te tehnoloogide vahendid, mida kasutatakse igapäevaselt ning kas see on oluline osa õigusloomelisest protsessist. ja üritame välja töötada praegu ka äh, kiireloomulist menetlust, et äh, sest teatud dokumentidele ligipääs on oluline tead mõningatel äh, kui ähm, dokumendid on juhtumi puhul äh, olulised. artikkel viisteist rõhutab eriti õigusloomelise protsessi avatuse läbipaistvuse peale. sellega seoses käivitasin strateegilise uurimise selle kohta äh,, Äh, kuidas äh, garanta-, garanteeritakse ligipääs äh, dokumentidele Koreperi komiteede ja töögruppide puhul ning minu uurimisgrupp kohtus nende teenistustega ning hiljuti käivitasin avaliku küsitluse, et Eh, garanteerida ligipääs eh, ühiskonnaliikmetele ning liikmesriikide esindustele. loodan Euroopa Parlamendile samasuguse koostöö garanteerimiseks. Eh, me keskendume kolmele olulisele elemendile ehk siis ligipääs nõukogu dokumentidele, mis avaldatakse internetis, samuti jätkuv jätkuv läbipaistvus äh, nõukogu erinevametite vahel ning liikmesriikide kaasamine eritavatesse, erinevatesse aruteludesse. Äh, tihti lägipärapingimised takerduvad nõukogusse ning äh, liikmesriikide kodanikel on õigus teada, millised on, milline on nende valitsuse tegevus selliste läbirääkimiste käigus. peame teab tegema, tagama, et äh, kodanikud teaks, kellele langeb vastutus Euroopa õigusloomelise protsessi sujuvuse tagamisel. Äh, ombudsmani koht loodi läbi Maastrichti lepingu ning see garanteerib, et Euroopa kodanike õiguseid tagatakse. seega ma tervitan äh, Euroopa Komisjoni kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta kodanikuraportit, mis garanteerib Euroopa kodanikele avatud läbipaistva Eh, informatsiooni tagamise kahjuks aga komisjoni eh, eh, dokument ei viida Euroopa Parlamendile ega õigusele kaevata Euroopa Ombudsmani ametile. Euroopa Komisjon, nagu kõik teisedki, peab kaitsma Euroopa kodanikke ja kõiki Euroopa kodanikke loodetavasti Äh, võtab komisjon minu raportit arvesse ja ma äh, tean, tean, et Euroopa Parlament teeb kõik selleks, et see nii läheks, aitäh. suur tänu ja saame alustada arvamuste vahetust, esimesena saab sõna Sofi Intvelt, palun. suur tänu, proua Raili siia tulemast, suur tänu sissejuhatuse eest. ma tahaksin öelda, et meie komisjon peaks teid külla kutsuma äh, palju tihemini ja ma väga hindan seda tööd, mida te teete läbipaistvuse ja kodanike õiguste jaoks. see on väga oluline. minu küsimused puudutavad ainult läbipaistvust ja juurdepääsu dokumentidele. on kolm juhtumit, mille osas ma olen teie poole pöördunud. ühe juhtumi äh, osas te olete võtnud vastu juba ka otsuse. see puudutas äh, komisjoni äh, dokumentidele juurdepääsu taotlust ja te otsustasite, et komisjoni keeldumine on äh, näide administratiivsest äh, veast. see on väga tõsine juhtum, komisjon ei reageeri sellele komisjon peaks olema ju poliitiline organ, nad räägivad äh, paremast seadusloomest äh, kogu aeg, aga hea seadusloome ja mm, halb administratiivne töö, need on teineteisega vastuolus ju. mis me selles osas teeme? ja mis puudutab äh, kahte ülejäänud juhtumit, siis ma tahaksin kuulda teie käest selle kiireloomulise menetluse kohta tihtipeale need juhtumid äh, venivad ja venivad, mitte ainult, et äh, teie juures tuleb äh, vastus ka teatud aja jooksul, vaid komisjon vastab väga suure viivitusega ja siis lõpuks ei olegi oluline. üks küsimus puudutas Ühendkuningriigi valitsust ja kodanike õigust teatud kindlustusele, teine juhtum puudutab äh, neid kontakte, mis komisjoni esindajatel on ettevõtete esindajatega seoses PNR-iga, äh, on äh, viiteid sellele, et äh, IBM-il on ärihuvid PNR-direktiivi vastuvõtmisel ja nad arutasid seda Euroopa Komisjoniga meil on vaja nendes küsimustes läbipaistvust, see kõik mõjutab meie tööd ja me peaksime olema sellistel juhtudel palju aktiivsemad, me peaksime toetama ombudsmani. ja me peaksime olema ka palju rohkem ennast kehtestavad suhetes komisjoni ja nõukoguga ja lõpetuseks, esimees, ma tahaksin öelda, et äh, Euroopa ombudsmaniga me peaksime kohtuma vähemalt korra aastas, aitäh! suur tänu selle soovituse eest ja tõesti, meil peaks olema regulaarne kohtumine sisse viidud. Anna Komes, palun! suur tänu, proua Raili, siia tulemast ja ma olen täiesti nõus kolleegiga, et te peaksite siin tihemini käima. me näeme, et äh, Teie roll on väga kasulik ja võiks olla veelgi kasulikum, kui teil oleks adekvaatsed äh, vahendid äh, veelgi tugevamaks tegutsemiseks. nüüd. mis puudutab Euroopa Komisjoni väga kurba otsust korruptsiooni osas Euroopa Liidus, lükates selle Euroopa poolaasta menetlusse, kus ei ole võimalik äh, liikmesriike kohaselt vastutusele võtta, ei ole võimalik komisjonilt küsida, mida ta teeb korruptsioonivastases võitluses. sellised teemad peaksid olema ka rohkem teie tähelepanu keskmes, me räägime siin õigusriigist räägime sellest, kuidas valitsused, institutsioonid lasevad äh, enda üle võimust võtta korruptiivsetel ja isegi kriminaalsetel ettevõtetel. tahaksin mainida ka avalikkuse juurdepääsu dokumentidele, selles osas on teie töö olnud väga oluline, aga see võiks olla veelgi tähtsam, arvestades seda, et komisjon valmistab ette raportit teatud viisade ja investorite programmide kohta, see on täiesti korruptiivne süsteem, millesse liikmesriigid on viimastel aastatel investeerinud, see õõnestab äh, Schengenit, see äh, õõnestab äh, Euroopa Liidu õigustikku ja julgeolekut. nüüd komisjon on lõpuks otsustanud sellise raporti koostada ja ma eeldan, et siis ka avaldatakse vastavad dokumendid oma koduriigis Portugalis äh, olen ma üritanud teada saada, kellele aastast äh, kaks tuhat kaksteist alates on neid nii-öelda kuldseid viisasid antud ma ei äh, küsi äh, midagi muud kui inimeste nimesid, mitte mingisuguseid muid nende andmeid, äh, pangakontosid või muud, aga siiski keeldutakse andmete edastamisest, viidates isikuandmete kaitsele. ühesõnaga, mul on väga hea meel ka selle üle, millist tööd te olete teinud Frontexi ja Bulgaariaga. me peame vaatama, mis toimub nende lepingutega, mis Euroopa Komisjon on sõlminud riikidega, kus valitsust ei ole, nagu näiteks Liibüa, me oleme saanud äh, palju andmeid selle kohta, et seal vohab äh, orjus, mitte et me seda enne raporteid ei oleks teadnud, ühesõnaga komisjon ja osad äh, liikmesriigid selliseid lepinguid sõlmides rikuvad äh, õigusriiklust ja mitte meie liidu vaatenurgast, vaid rahvusvaheliselt. me peame lähtuma rahvusvahelisel areenil põhilistest inimõigustest ja põgenike õigustest. Roberta Metsola, palun. suur tänu. sarnaselt kolleegidega soovin teid ka tänada siia tulemast ja suur tänu, et te olete vastanud äh, küsimustele ja kommentaaridele, mis me oleme teile siin esitanud. Te rääkisite rändest ja rändajate kaitse tõstmise vajadusest, ükskõik, kas nad on läbisõidul või meie liikmesriikides eelmisel nädalal oli inimõiguste volinik äh, Maltal, kohtus äh, Malta ombudsmaniga, arutati seda, kuidas on olukord Maltal, kuidas äh, rändajaid koheldakse seal vastuvõtukeskustes. mis puudutab õigusriiklust, siis te kohtusite Poola ombudsmaniga soovitan teil lugeda resolutsiooni, mille parlament võttis vastu eelmisel nädalal minu koduriigi Malta kohta. Malta ombudsmani institutsiooni tõesti väga austatakse, Malta kodanikud on pöördunud tema poole viimastel aastatel väga erinevatel äh, küsimustel ja haldusomavoli tõlgendatakse Maltal väga laialdaselt ja täiesti õigusega. ma paluksin teil ühtlasi veel kord äh, vaadata lähemalt kodanikuprogramme üle kogu Euroopa Liidu. me ei räägi siin viisadest, vaid me räägime kodakondsusest valitsused ei avalda inimeste nimesid, kes saavad niimoodi kodakondsuse. selline programm tekitab palju küsimusi, Euroopa Komisjon on korduvalt öelnud, et äh, on saavutatud kokkulepe Malta valitsusega, aga me ei saa öelda, et siin on tegemist Euroopa Komisjoni valitsuse vahelise küsimusega kui antakse Euroopa Liidu kodakondsus äh, kellelegi, siis äh, see on meie kõigi asi, kui kogu see skeem on nii läbipaistmatu, et me ei saa aru, kes saab kodakondsust, mille eest, mis tingimustel ja seda hoolimata sellest, et äh, komisjon on ka esitanud Malta valitsusele vastavaid küsimusi. Judith Sargentini, palun suur tänu, esimees. ja minu poolt ka komplimendid äh, ombudsmanile. ta on äh, tõstatanud väga huvitavaid äh, olulisi teemasid. me üritame aru saada, mis toimub. minu jaoks on olulised kaks teemat ja ehk saate nendele rohkem valgust heita. üks puudutab äh, tagasivõtmislepinguid ja teine mitteametlikke tagasivõtmislepinguid kolmandate riikidega. meil oli siin eile komisjoni esindaja ja järjest rohkem me näeme, et ametlikud tagasivõtmislepingud, nagu näiteks Pakistaniga, muudetakse mitteametlikeks. ja on mitteametlikud vastastikuse mõistmise memorandumid seal nimekirjas on ka Afganistan, Cote d'Ivoire, Tuneesia, paljud äh, teised Aafrika riigid, mis on osa rände küsimusest. kuna mitteametlik leping ei ole juriidiline vahend, siis on väga keeruline kontrollida, kes äh, sellise vastastikuse mõistmise memorandumi raames tagasi saadetakse mis nende inimestega juhtub? ei ole võimalik äh, jälgida inimese saatust, kui ta niimoodi on tagasi saadetud, aga tagasi ta ikkagi saadetakse ja Euroopa Parlamendil ei ole mingisuguseid äh, kontrolliõigusi sarnaselt äh, Türgiga sõlmitud lepingu osas. meil ei ole kontrolliõigust. ja edasi rändepoliitika, mida rahastatakse arengukoostöö realt. siin tekib küsimus, et kas see puudutab meie komisjoni või arengukomisjoni, mina juhtun olema mõlema liige, ühesõnaga meie siseministrid pakuvad välja teatavaid poliitilisi lahendusi, mida rahastatakse arengukoostöö eelarvest Aafrikas ja seal ei äh, lähtuta Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklist kakssada kaheksa, mis ütleb, et arengukoostöö peab aitama kaasa vaesuse vähendamisele, hoopiski äh, rahastatakse piirikontrolli ja inimeste Euroopasse tulemise takistamist meil on äh, väga konkreetsed kontrollireeglid äh, arengukoostöö vallas, aga meil on keeruline antud juhtumil infot äh, saada Euroopa Komisjonilt ja ma hindaksin väga kõrgelt, kui te uuriksite mõlemat näidet meie poolt ei ole demokraatlikku kontrolli ja ka kolmanda riigi poolt seda demokraatlikku kontrolli ei ole, ükskõik, kas tegu on nende mitteametlike lepingutega või selle arengukoostööga. suur tänu! mina omalt poolt tahaksin küsida, et millised on teie suhted äh, teiste komisjonidega, meie komisjoni jaoks on loomulikult oluline eelkõige juurdepääs dokumentidele, ükskõik, kas me räägime siin Frontexist või Brexitist või muust, meil on väga spetsiifiline fookus. Teie roll loomulikult areneb, te ise arendate seda ja millisena te näete suhteid komisjonidega, kas te tahate, et see oleks paindlik nii-öelda ad hoc äh, baasil või te soovite mingit muud lahendust, aitäh? ma arvan, et noh, vastus viimasele küsimusele on, et äh, mis iganes äh, toimib ma kirjutasin siia sõna nägema. vajalikke dokumente on vaja näha, sellele juhtisid tähelepanu siin paljud kolleegid ja vastangi siis kõigepealt äh, esimestele küsimustele. proua Intvelt. ma arvan, et teile kindlasti meeldib äh, kiireloomuline menetlus vabandust viivituste osas, mis on põhjustatud äh, meist. see puudutas ka teie poolt esitatud küsimust ja teisi kodanike poolt äh, tulnud äh, küsimusi, kes ei saa õigel ajahetkel infot ja kui info andmisega viivitatakse, siis see on tegelikult nagu keeldumine, sest info kaotab oma tähtsuse. tegemist on väga pika ja kohmaka menetlusega mõnikord on põhjused institutsionaalsed, aga mõnikord on ka nii, et kui te pöördute meie poole, näiteks kui te soovite komisjoni dokumentidele juurdepääsu, siis komisjon on juba vastuse andnud, ükskõik kas äh, algsele taotlusele või apellatsiooni käigus. ja siis meie pöördume uuesti äh, komisjoni äh, poole, komisjon vastab äh, veel kord ja te saate sama vastuse. me võiksime selle vaheetapi välja lõigata, sellel ei ole mingisugust mõtet, me rääkisime komisjoniga, leppisime kokku, et me kiirendame ja eriti just lihtsatel juhtumitel see toimib äh, hästi. ja loodetavasti, kui see kõik jaanuaris äh, käivitub, äh, siis te näete vahet. me tegeleme küsimustega, mis te olete esitanud. kõigepealt, mis puudutab komisjoni haldusomavoli, PNR, liikmesriikide taotlused kaasrahastamisele, kui ma õigesti mäletan. komisjon ei olnud meiega nõus ja meie ei olnud nõus äh, komisjoni äh, tõlgendusega Euroopa Kohtu otsuse kohta, mis äh, puudutas hankemenetlust. ja siis teie tõite sisse uue argumendi ja komisjon ütles et äh, kuna see argument äh, tuli hiljem sisse, siis me ei saanud seda vastuses kasutada ja siis komisjon leidis, et tuleb teha terve uus taotlus, mis on loomulikult mõttetu. proua Komes. ma kindlasti sooviksin tulevikuski teiega arutelusid nendel teemadel jätkata ja eristaksin äh, liikmesriikide küsimused Euroopa Liidu küsimustest. ma võtan teiega hiljem ühendust ja siis me jätkame arutelu sel teemal. mis puudutab Maltat, siis mul on väga hea kontakt Malta ombudsmaniga ja ma tean, et tal on äh, Maltal väga kõrge staatus. ja ma kindlasti võtan vastu teie soovituse arutada temaga neid küsimusi, mida te mainisite, resolutsiooni ja muud ja tõesti eelmisel nädalal äh, Strasbourgis äh, oli Malta üks olulisi teemasid ja kindlasti ma vaatan, mida saab teha minu juhitav amet. nüüd proua Sargentini, suur tänu eest, te tõstatasite seda küsimust, millele minu tähelepanu äh, varemgi on juhitud, juurdepääs infole eelmisel nädalal juhiti ka minu tähelepanu sellele, et kuna ei ole võimalik kontrollida, kuhu need rahad lähevad, siis ei ole võimalik äh, ka saada ülevaadet sellest, kuidas täpselt neid kasutatakse. ja osad mu kolleegid äh, uurivad, äh, milline info on praegu avalikult kättesaadav, milline ei ole see on väga huvitav töö, siin on tõesti tegemist administratiivse läbipaistvuse küsimusega ja kui nendele dokumentidele juurdepääsu ei ole, siis jah, teie ja teie kolleegid oma tööd korralikult teha ei saa, vabandust. suur tänu teile, suur tänu nende vastuste eest, ma arvan, et küsimused ja vastused viitavad sellele, et äh, meie suhted on järjest tihedamad, teie vastused on järjest äh, detailsemad ja nagu proua Intvelt ütles, siis selle kiireloomulise menetlusega me kindlasti näeme veelgi paremaid arenguid tulevikus ja jääme ootama teiega head koostööd edaspidi, eelkõige just dokumentidele juurdepääsu valdkonnas. suur tänu teile siia tulemast, suur tänu kolleegidele hea arvamuste vahetuse eest, aitäh! lugupeetud kolleegid, läheme nüüd üheteistkümnenda päevakorrapunkti juurde, see käsitleb Euroopa varjupaiga küsimuste tugiametit ja ma paluksin, et ka kolleegid tuleksid siia laua taha. For... niisiis, kolleegid, kui olete valmis ja oleme, hakkame käsitlema üheteistkümnendat päevakorrapunkti ja me kuulame nüüd ära eh, EASO aasta aruande Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti kohta ja siin ma tervitaksingi EASO tegevdirektorit Jose Carrerat ja meenutaksin eh, teile et EASO iga-aastane aruanne äh, sisaldab äh, põhjalikku ülevaadet varjupaigataotlustest, mis on esitatud Euroopa Liidus, samamoodi ta analüüsib neid taotlusi ja otsuste äh, andmeid, varjupaigatrende, suuremaid institutsionaalseid ja õiguslikke arenguid ning selle, selline teave ja analüüs on äärmiselt oluline ka äh, Ähm, Euroopa ühise varjupaigasüsteemi toimimiseks ning ootangi nüüd seda aastaaruande tutvustust äh, härra Carreira poolt. ja tere tulemast teile taas kord ja peale tutvustust on siis meil arutelu. niisiis, härra Carreira, palun, sõna on teil. üritan leida selle õige koha, tere hommikut, tere hommikut, härra esimees tere hommikut, austatud Euroopa Parlamendi liikmed ja eh, tere hommikut ka kõik teised daamid-härrad, kes siin saalis liiguvad, eh, viibivad. ja suur tänu, et olete mind kutsunud eh, siia tutvustama meie ameti kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta aruannet, mul on ka mõned slaidid, aga mitte väga palju, sellepärast et ma sooviksin ikkagi vestlust pidada, vastata teie küsimustele ning slaididel juures on ka mõningad tabelid kaks tuhat seitseteist info kohta, arvestades sellega, et me oleme jõudnud juba novembrikuusse ja ma loodan, et see ka lihtsustab ähm, mõista toimunud arenguid Euroopa Liidus ja alustamegi esimesest slaidist. ja see toob ära siis need üldised äh, numbrid ja samuti ka kõige olulisemad ähm, suunad. me näeme, et kaks tuhat viisteist võrreldes kaks tuhat kuusteist et äh, on meil ähm, seitsmeprotsendiline äh, langus äh, taotluste osas. ja kohe alguses märgiksin ka ära, et ei ole mingit otsest seost ähm, ebaõiguslik, ähm, ebaseaduslike rändajate vahel ja taotluste esitamise osas. nii et me näeme, et novembris tavaliselt see üks number jõuab teisele järele, aga igal juhul mingit korrelatsiooni nende kahe vahel ei ole. et kaks tuhat viisteist meil oli pea üks koma neli miljonit taotlust, kaks tuhat kuusteist oli üks koma kaks miljonit taotlust esitatud. nii et peaaegu üks koma kolme miljonit ja see langus on seitse protsenti ja ja praegu on meil kuussada tuhat taotlust esitatud, nii et praktiliselt vaid pool eelmisel aastal esitatutest. ja äh, kõige olulisemad vastuvõturiigid kaks tuhat kuusteist olid viis äh, riiki Saksamaa, Itaalia, Prantsusmaa, Kreeka ja Austria. ja äh, ja Itaalia ja Kreeka on siis nii-öelda eesliiniriigid ja, ja keskendumispunktid on siis Kesk-Euroopas Prantsusmaa, Saksamaa, Austria ning äh, nende äh, suurte voogude ja ebaseaduslike sisenemiste ähm, mõju on selline, et see survestab väga suurel määral varjupaigasüsteemi. kaks tuhat kuusteist, eriti märtsist alates me nägime ja eriti kõige suuremad, kõige olulisemad riigid, et Itaalia, Kreeka pidid kohandama oma süsteemi, aga igal pool Euroopas me nägime, et seadusandluses tehti muudatusi, siis samuti varjupaiga äh, ametid äh, suurendasid oma personali arvu ja sellega käis kaasas ka äh, koolitused, suutlikkuse parandamine, samuti kuidas kohelda haavatavatesse rühmadesse kuuluvaid inimesi me oleme ka abi andnud mõningatele liikmesriikidele, eriti Kreekale ja ka Itaaliale. nimelt see puudutas just seadusandluse muutu-, muutmist, et lihtsustada piiriületust, kiirendada seda. ja see puudutas siis ka kohtupraktikat. ja, ja me andsime tuge ka taotluse menetluse faasile sellepärast et ähm, paljud, ähm, kes saavad, paljud pagulased, kes saavad negatiivse otsuse, ähm, vaid-, vaidlustavad selle ja äh, samuti me oleme tegelenud selle rändesurvega, mis puudutab äh, vastuvõtutingimusi, kinnipidamisasutusi, Ähm, haavatavaid rühmi ja EASO on kaasatud ka nendesse valdkondadesse, kuigi tegelikult vastuvõtuga me tege-, ei tegele, aga meil on vastavad mudelid olemas, meil on koolitused ja suutlikkuse ähm, suurendamise võimalused ähm, olemas. aga see on siis suunatud eelkõige just ähm, liikmesriikide ametite personalile, nende suutlikkuse suurendamiseks paistab, et ma ruttan slaididest ette, aga äh, suurem, paljud äh, ta-, menetlused on nüüd äh, voolujoonestatud, et mitte ainult nendes kõige olulisemates vastuvõturiikides, vaid ka paljudes teistes riikides, Rootsis, Saksamaa, Itaalia, Prantsusmaa, ka mujal. nii et me oleme ka intervjuutehnikaid, töövoogusid, erinevaid menetlusi äh, voolujoonustada nii, et menetlus käiks kiiremini ja me ju räägime siin ikkagi aastal kaks tuhat kuusteist äh, praktiliselt ühest koma kolmest miljonist äh, taotlusest. ja äh, siin tehti ka prioritiseerimist mõningates riikides ja seetõttu mõningates riikides mõned otsused, otsuste tegemine võtab kauem aega ma seda mm, aruandes küll käsitleda ei saanud, aga julgen seda öelda siin, et, et mõningate mm, rühmade osas on lihtsam otsust langetada, arvestades nende kodakondsusega, nii et mm, nende taotlused käsitleti prioriteetsena, samuti oli tegu suuremate rühmadega ühest konkreetsest päritoluriigist ja, ja samuti oli tegu ka paljude julgeoleku, turvalisuse küsimustega, nii et see ka ähm, kolmekordistas tegelikult menetluste ähm, koormust ja see puudutas eelkõige just ähm, siis intervjuude läbiviimist ja põhjalikkust ja äh, väga palju otsuseid ähm, langetati kohe esimeses faasis, äh, peaaegu nelikümmend protsenti, see on ähm, rekord Euroopa Liidu jaoks, praegu on olukord muutunud, äh, nii et kaks tuhat seitseteist on see vähenenud ja see on seotud ka sellega, et päritoluriigid, et on rohkem päritoluriike, riikidest ähm, pärit kodanikke sind jõudnud siia ja samuti otsuste tegemine on kiirendatud ja tunnustamise määr on seotud ähm, ka vastava kodakondsusega. ja edasi slaididel te näete, et ähm, eelistatud ähm, kaitseliik äh, on siis muutunud rahvusvahelisest kaitsest täiendava kaitsele ja järgmisel slaidil te näete ka, kuidas see kaits-, taotletav kaitseliik on muutunud nii et on, on erinevaid kaitseliike ja ma olen täiesti veendunud, et paljud teist on kursis nendega. ning loomulikult on siin teatavad tingimused, mis on seotud konkreetse kaitsestaatusega. näiteks pere ühendamist ei toetata, kui taotleja ei ole pagulane. ja ilmselgelt arvestades ka sellega, et ka aastal kaks tuhat seitseteist suur osa taotlustest, mis on äh, menetletud on äh, seotud ikkagi äh, lõimimisega ja, ja lõimimiseelse faasiga. ja sellega tegelevad erinevad ametid, näiteks Kreekas on meil vastuvõtuteenused ja varjupaigateenused ja teistes liikmesriikides on see segatud, mõndades on, tegeleb sellega üksainus amet. aga oluline on see, et mõlemad ametid äh, hästi toimiksid ning äh, ja äh, mõningad riigid hakkasid siis ka siin muudatusi sisse viima, kui mõningaid kaitseliike enam ei olnud vaja anda ja seda slaidi ma näen siin oma äh, paberi pealt paremini kui siit slaidi pealt, aga äh, Saksamaa ähm, ähm, natuke üle viiekümne protsendi äh, pagulastest siis on saanud erinevaid kaitseliike ja Rootsis on olukord teistsugune, tavaliselt üks kolmandik pagulasi ja ülejäänud kaks kolmandikku saavad teist, teistsugust liiki kaitset Itaalia annab väga vähe äh, pagulaskaitset ja seal on, äh, antakse teisi äh, kaitseliigide. nii et te saate siis slaidilt ka näha, millised need erinevad otsused langetatud on liikmesriikide, millised on need erinevad kaitseliigid, mida tagatud on. siin on üks oluline element ja nimelt kodakondsus mitte kõikides riikides ei ole erinevate kodakondsuste mm, kooslus sama, mm, kes siis soovivad mm, taotluse esitada või erinevat, erinevaid kaitseriike saada. Äh, siin sõltub kõik mitte ainult ametitõlgendusest, vaid vaid ka mm, äh, sellest, äh, milliseid erinevate kaitseliike võib ähm, isik taotleda konkreetses riigis. ja mm, ametid ähm, peavad ka äh, põhjalikumalt teenuseid pakkuma, mitte lihtsalt kiiresti menetlema äh, taotlusi ja me oleme näinud vastuvõtuteenuseid, mis kohanduvad nüüd erinevatele vajadustele, sellepärast et nad peavad arvestama erinevate kodakondsustega, alaealistega, haavatavate rühmade esindajatega, kellele tuleb tagada erinev kaitse ja samuti tuleb siin arvestada, millised toetused on tagatud pagulasele, kes saab ka täiendava kaitse, tal on võib-olla ette nähtud hoopis teised toetused. ja sellega tuleb ka arvestada ja oleme ka näinud, et koondatakse vastuvõturessursse, nii et äh, me nägime, et mõningates liikmesriikides on ka erasektorit ähm,, äh, vabaühendusi äh, kasutatud äh, ressursside suurendamiseks. ja seda on kirjeldatud ka aruandes ning paljudes äh, äh, riikides on kasutatud just ähm, pagulaste jaotamist üle kogu riigi, näiteks Saksamaal ka on need et pagulasi üritatakse ühtlaselt jaotada üle kogu riigi, põhjas, lõunas, ka Portugalis oleme näinud seda nii et nii taotlejad kui ka taotlejad, kes on juba staatuse, mingi kaitsestaatuse saanud, äh, siis äh, neid üritatakse jagada ühtluselt, et alaealised nüüd. alaealised on alati olnud äh, võtmerühmaks, et näete, üks kolmandik taotlejatest olid isikud, kes on olnud nooremad kui kaheksateistaastased ja see ei tähenda, et nad üksinda on tulnud. nii et me teeme vahet alaealistel ja saatjate alaealistel mis tähendab siis, et, et tegu on isikutega, kes on nooremad kui kaheksateist ja on tulnud üksinda Euroopasse, need, see on erinev rühm, nii et siin me räägime siis taotlejatest, kes on nooremad kui kaheksateist aastased ja te näete, et suurem osa neist on Afganistanist, Iraagist ja Pakistanist, Nigeeriast, Eritreast, Somaaliast. ja see ei ole üllatav pilt, see lihtsalt kinnitab äh, seda äh, reaalsust ja suurem osa neist saabus pereliikmetega, enamasti vanematega, aga vahel ka sugulastega. ja mõningates riikides on ka see tekitanud ähm, vaidlusi, et kas siseriiklik õigus tunnustab äh, seda alaealise ähm, saatjate eestkostjana, kui ta ei ole vahetu pereliige. nüüd, mis puudutab saatjate alaealisi, niisiis äh, isikud, äh, kes äh, saabuvad Euroopa Liitu üksinda ja on alla kaheksateistaastased. kaks tuhat kuusteist oli neil kokku kuuskümmend viis tuhat taotlejat, nelikümmend protsenti vähem kui aastal kaks tuhat viisteist, nii et see vähenemine on äh, ilmselge kuigi kuuskümmend viis tuhat on ka väga suur number. ja mis on eriti huvipakkuv nimelt, nimelt nelikümmend protsenti, pea nelikümmend protsenti oli Afganistanist pärit ja siin on tegu ka mõningate sotsiaalsete teguritega, mis sellesse panustab ja ja seda me oleme käsitlenud ka oma aruanded. nii et kuue, kuuskümmend, kuuekümne viiest tuhandest nelikümmend protsenti on Afganistanist ja, ja ka see number on nelikümmend protsenti väiksem kui aastal kaks tuhat viisteist nüüd meetmed alaealiste äh, kaitsmiseks, ähm, neid on mitu heas sul. nii et äh, meil on äh, vahendid hindamaks, kuidas määrata eestkostjat, kuidas hinnata lapsabielusid. ja meil on erinevaid instrumente, nimelt kuidas määrata kindlaks isiku vanust, aga meil on ka koolitused suutlikkuse parendamiseks et isikud, kes viivad läbi intervjuusid, et, et ähm, nad siis äh, saaksid ka vastavalt arvestada äh, alaealise vanuserühmaga, nii et me oleme ka väga palju teadlikkuse tõstmise äh, kampaaniaid teinud alaealiste osas äh, erinevates riikides, eelkõige just eesliiniriikides, oleme andnud ka suuniseid äh, koolituse kohta oleme ka äh, töötanud nende töötajatega, kes tegelevad alaealiste kaitsega ja samuti oleme ette näinud äh, erineva kohtlemise alaealistele, kui nad ähm, Euroopa Liidu saabuvad. ja siinkohal ütleksin ka, et ähm, Itaalia ombudsmaniga teeme me väga suurt tööd, sellepärast et äh, Itaalias on ähm, saatjate alaliste hulk endiselt veel väga suur selleks, et et äh, piirivalvetöötajad saaksid tuvastada äh, saatjad alaealised võimalikult kiiresti, et äh, piirimenetlused teistmoodi toimiksid nende puhul ja kiiremini käiksid, nii et see leiab aset ähm, selle aasta augustist ja samuti vastuvõtukeskustega töötame selles osas et ähm, arvestades alaealise, saatjate alaealise keerulise olukorraga, et nende juhtumid võimalikult kiiresti ja sujuvalt lahendatakse. niisiis, oleme teinud ähm, kõike selleks, et lihtsustada saatjate alaealiste taotluste menetlust. ja nüüd edasi kaks tuhat ähm, võrreldes aastaga kaks tuhat viisteist, mil meil oli üks koma neli ehm, ehm, miljonit taotlust ja nüüd on meil üks koma kolm ja nüüd on meil, nüüdseks on meil umbes kuussada tuhat taotlust, nii et see ei ole päris viiskümmend protsenti vähenemine. aga kui te arvestate sellega, et kaks tuhat seitseteist ehm, on nüüdseks esitatud pool sellest, mis esitati eelmisel aastal kokku, siis jah, vähenemine on olnud märkimisväärne ja edasi need arengud äh, ei ole üllatavad, siin tuleb arvestada ka ähm, teisese rändega, tuleb arvestada ka sellega, et mõningaid isikuid on piiripunktides topelt äh, arvestatud ja, ja samuti, et mõningad äh, taotlejad on ähm, ka korduvaid taotlusi esitanud erinevates riikides ja ja see on nüüd ähm, pea seitse protsenti on siis korduvmenetluste esitamine, äh, korduvtaotluste esitamine. ja ka sellega tuleb ähm, tegeleda ning äh, tagasipöördumine Dublini kaudu ähm, esialgsesse äh, liikmesriiki või siis sellesse riiki, mis nad pani ümberpaigutamise programmi, siis see süsteem praegu toimib, see kogu aeg sujuvalt ei toimi, aga igal juhul kõik need tegurid on äh, ka panustanud sellesse, et ähm, on esitatud topelttaotlusi, et neid isikuid on topelt arvestatud, igal juhul hea on see, et süsteemis nüüd see viga on tuvastatud. nii et, nii et praktiliselt äh, sada protsenti võib kindel olla, et topelttaotlused ähm, äh, leitakse üles. ja mm, see on ka oluline selleks, et äh, kui isikud liiguvad liikmesriigist ähm, liikmesriiki ja nüüd viimane mm, slaid, mm, päritoluriigid, mm, süürlased, afganistanlased, pakistanlased, nigeerlased ja pakistanlased on siis top viis ja, ja viis liikmesriiki, kes on kõige olulisemad vastuvõturiigid, siis Kreeka, Itaalia, eesliiniriigid, siis Saksamaa, Prantsusmaa ja viies on muutunud äh, Austriast Ühendkuningriigiks, see on siis muutus võrreldes aastaga kaks tuhat kuusteist. nii et see oli siis kokkuvõtlikult äh, selle väga põhjaliku aruande kohta, aitäh, härra esimees, aitäh, et kuulasite EASO-t, EASO aruannet ja mind ja ootan nüüd teie küsimusi. suur tänu, suur tänu selle kokkuvõtte eest, sellepärast et et meil on ka mõned küsimused ja lugupeetud kolleegid, püüdke kinni pidada kaheminutilisest äh, kõnepiirangust, sest meil kell kümme kolmkümmend tuleb järgmine päevakorrapunkt. nii et alustame Anna Koomestist, palun. aitäh, aitäh, härra Carrera, selle väga huvitava ettekande eest, mis näitab, et äh, et äh, liikmesriigid ähm, äh, endiselt üritavad oma meetmeid kaitsta. ja, ja me näeme, et äh, varjupaiga taotlejate äh, hulk on viimastel aastatel ikkagi drastiliselt vähenenud. minu küsimus on teile nende esmaste vastuvõtupunktide kohta, hotspot'e, mis seal toimub, sellepärast et aeg-ajalt me kuuleme äh, ka sealt report, raporteid väga dramaatiliste ähm, vahejuhtumite kohta, ka mis puudutab äh, is-, äh, nende inimeste äh, vaimset tervist, kes seal esmase vastuvõtu punktides asuvad. sooviksin teilt ka teada, et kas EASO on kaasatud nüüd ka programmidesse, mis on seotud Liibüaga ja mida teie arvate nend-, sellest liikumisest, et, et inimesed jõuavad Hispaaniasse ja mis puudutab ähm, äsja mainitud inimeste kodakondsust, siis äh, minu meelest hiljuti ka marokolased äh, olid rohkem esindatud pagulaste seas ja kas te oskate äh, märkida ka midagi selle kohta, kuidas liikmesriigid on äh, kaasatud äh, varjupaiga taotlejate sotsiaalsesse lõimimisse? aitäh, proua Metsola, palun mina sooviksin heita pilgu tulevikku. ja arvestades siin siis ka sellega, mida ta äsja meile tutvustas, suur tänu veel kord, härra Carrera, äh, siia tulemast ja äh, kui te rääkisite alaealist, rääkisite, et üks kolmandik äh, taotlejatest on alaealised, aga mis saab siis, kui need alaealised saavad, neile tagatakse kaitse? aga mis saab siis, kui neile kaitsestaatust ei anta? sellepärast et äh, meilt esitatakse, meile esitatakse pidevalt küsimusi, et et kes on need noored, kes tulevad Euroopa Liitu paremat elu otsima, äh, kust riikidest nad tulevad ja arvestades ka uue Dublini äh, reformiga, mille me vastu võtsime ja me, mille osas me ootame nüüd nõukogu edasiliikumist, siis me saame aru, et liikmesriigid peavad ka võtma oma vastutuse, mida nad seni ei ole teinud. ja mis puudutab alaealisi, siis siin on meil olnud alati erinevad poliitilised seisukohad, aga ma sooviksin rohkem teada nende statistiliste andmete kohta. et milline on nende inimeste vanus, kust nad pärit on ja mis saab siis, kui neile tagatakse kaitse või siis, kui nende varjupaigataotlus on ähm, menetletud. ja te siis mõtlete nii alaealisi kui saatjaga alalisi kui saatjata alalisi, sellepärast et on kaks erinevat kategooriat. ja palun, kolleegid, tehke nüüd, Silvi Kiom, palun. suur tänu. <clears throat> vabandust, et ma hiljaks jäin, istusin ummikutes. aga loomulikult loen teie dokumendi väga tähelepanelikult läbi mm ma tahaksin teada, äh, mida äh, arvate sellest, kuidas äh, koheldakse pagulasi, nägime hiljuti dokumentaalfilmi sellest, kuidas neid inimesi orjana, orjaks müüakse mõningates Aafrika piirkondades ning äh, Prantsuse süliamet külastas seda piirkonda. Äh, mida te sellistest missioonidest koha peal arvate ja mida te arvate sellest, äh, kuidas neid inimesi, neid eriti raskes olukorras ja haavatavas olukorras olevaid inimesi saaks aidata? kuidas neid võiks kohelda liikmesriikide ja erinevate ametite poolt? suur aitäh, Sofi. järgmisena Judith Sargentini. aitäh, esimees suur aitäh teie ettekande eest, võib-olla saaksite rääkida pikemalt EASO rollist antud hetkel Kreekas. ma külastasin Kreeka saari, kohtusin seal teie esindajatega, aga ma ei saa endiselt aru, milline teie roll seal täpselt konkreetselt on, kas te kavatsete aktiivsemalt koha peal tegutseda, mis teie mandaadi osa seni pole olnud, ma tahaks tõesti aru saada, mismoodi see toimub. ning teine küsimus puudutab äh, teise instantsi otsuseid. milliseid trende te täheldate selles äh, valdkonnas? minu jaoks on see võib-olla ma vaatan äh, Hollandi äh, valitsust, kes äh, tahab, kes tahab ära võtta esimese taotluse puhul õlguse, õiguse advokaadi toel, see peaks olema siiski juba teisele ringile selline otsus kuuluda. kas te kavatsete täpsemalt selgitada liikmesriikidele, mida, kuidas toimivad teise instantsi otsused ja kuidas neid kõige äh, Eh, paremini ellu viia. Eh, Birgit Sippel järgmisena, suur aitäh teile, suur aitäh ülevaate eest. arvan, et eh, selgelt näha, meil on kaks gruppi pagulasi, kellest ühed põgenevad sõja, piinamise, tagakiusamise eest, teised aga elavad vaestes riikides, kus neil pole mingisugust tulevikulootust ning äh, võttes arvesse, milliseid äh, äh, teie kogemusi kõigi nende intervjueeritavatega, kas teil on anda nõuandeid liikmesriikidele pagulaste päritolu ja põhipaguluse pagu, ja migratsiooni põhjuste kohta ning oleks hea meelega äh, ka kuulnud midagi eh, Dublini tagasi, süsteemi tagasisaatmiste kohta, mis võiks eh, pagulase tagasi toimetada Kreekasse ning eh, teiseks ka reidid, mis on, võivad väga erinevad olla, miks see nii on, kas ähm, arvude pärast või asüüli küsimuste pärast ma ei suuda ette kujutada näiteks, et Poola äh, Äh, jõuavad ainult marokolased, äh, mis äh, võiks selgitada, mikspärast tunnustamismäärad. Sofi Intvelt, suur tänu teile, esimees, aitäh teile, härra Carreira, teie ettekande eest, ma loen teie ettekande väga tähelepanelikult läbi, see on väga oluline dokument võiks ju eeldada, et kahekümne kaheksad, kaheksa liikmesriigi äh, valitsusjuhid annaksid täna pressikonverentsi ehm, ehm, selle raporti kohta, eriti riikides, kus äh, immigratsiooniküsimused äh, ei lase koalitsiooni moodustada. igatahes selge on see, et, et kui vaadata praegu fakte, siis äh, tundub, et on äh, äh, suur suur lõhe reaalsuse ja poliitikute sõnavõttude vahel, vähemalt siin mu kojas on see nii küll nii. minu esimene küsimus puudutab lapsi. ma mm, räägiti kümnest tuhandest alaealisest, kes on kadunud ja ei olnud selge, mis nendega juhtunud oli, kas nad polnud lihtsalt registreeritud või nad on tegelikult kadunud. kas te saate kuidagi välja selgitada, mis nendega juhtunud on ning teine küsimus oleks siis äh, samuti laste kohta, kas oskate midagi öelda selle kohta, kuidas, äh, äh, kuidas legaalse hooldaja roll tegelikult toimib? Europol tegeles selle asjaga vist, mitte EASO, ütleb esimees ja raportöör eh, Peter Niedermüller, palun. suur aitäh teile teie ettekande eest. mul on väga lühike küsimus, mis ei olegi võib-olla küsimus, vaid märkus pigem. kui me vaatame erinevaid graafikuid eh, ja pilte, mida te näitasite, siis näeme eh, erinevust Lääne-Euroopa ja Ida-Euroopa vahel, kui ma vaatan statistilisi andmeid näen, et Võšegradi riigid, Balti riigid, siis nad ei osale süsteemis tegelikult ja ma tahaks teada, kuidas EAS osab selliste riikides riikidega koostööd teha ja milline on pagulaste olukord neis riikides. mul on halvad kogemused oma riigiga, aga ma võin kujutan ette, et olukord ei ole väga äh, Äh, erinev teistes riikides Ida-Euroopas või Balti riikides. kas te oskaksite anda ülevaate pagulaste olukorrast neis riikides? suur tänu teile, Peeter, ja aitäh kõigi küsimuste eest, eest mm,. loomulikult on see väga tõsine probleem ja väga hea, et me täna sellega tegeleme. võib-olla vastate nüüd teile esitatud küsimustele. suur tänu teile. Need on nagu huvitavad küsimused kõik. Äh, üritan vastata võimalikult otsekoheselt. esimene küsimus, mis äh, toimub äh, praegu hotspotides nad toimivad endiselt Kreekas, esmase vastuvõtukeskused äh, ja seda alates kaheksa, kahekümnendast märtsist, äh, siis teeme äh, eelkõige võttes aluseks Euroopa Liidu Türgi ühisavalduse, meie ei tee ära muidugi kogu tööd, vaid kogume informatsiooni kohe pärast saabumist, teeme Äh, ja nagu te teate, töötajad pidevalt vahetuvad, meil on kõige olulisem liikmesriikide ekspertide äh, kokkutoomine ning äh, nemad vahetuvad ja meie üritame omaenda töötajaid nendega, üritame neid asendada omaenda töötajatega, üritame välja koolitada ka uustulnukaid ning äh, teeme tööd eriti haavatavate saabujate, eriti lastega, kuid äh, me ei tegele nendega otse, vaid äh, eelkõige langeb põhiline äh, vastuvõtu, vastutus langeb liikmesriigi valitsustele. Itaalias on süsteem teistsugune. augustikuus tegeleme me ka Itaalias selle Äh, äh, saatjate, et alaealiste küsimusega esmase vastuvõtukeskused toimivad äh, ikka vanade põhimõtete järgi. saabujaid Itaaliasse tuleb viimastel kuudel jälle juurde. nii et igatahes arvud on muutunud väga huvitavaks Kreekas on saabujaid umbes viis tuhat viissada kuus, Itaalias äh, vähem. kuid äh, enam-vähem samas äh, arvu kategoorias. ja esmase vastuvõtukeskustes oleme kaks suuremat äh, äh, üritanud, äh, oleme üritanud äh, äh, oleme üritanud teha samasugust tööd nagu möödunud aastatel ja ja kahekümne kaheksandal novembril me korraldame kohtumised, garanteerida, et äh, sellised vastuvõtukeskused toimu, toimiksid äh, toimiksid äh, sama hästi kui enne. mis puudutab Liibüat, siis me rakendusplaanis ei ole osalised, aga me oleme alla kirjutanud Afomediga kokkuleppe, mille kohaselt me koolitame Aafrika Liidu äh, vägedele eh, koolitust eh, esmase kontakti kohta ning eh, selle kohta, mida pagulased oodata võivad, alustasime sel aastal ja see on meie ainukene kaasatus, ükskõik millesse muuga me Liibüas ei tegele. mis puudutab saabumist Hispaaniasse, siis septembris ja oktoobris äh, saabub umbes kaks tuhat kuus äh, Need on, äh, nende arvudega, need arvud esitatakse Frontexi ja EASFO poolt. miks nad praegu Hispaaniasse saabuvad, sellepärast et saabumiskohad on muutunud ning asi on ke muutunud keerulisemaks Liibüas ja Alžeerias ning äh, osa saabujatest on nüüd siis suundunud Lõuna-Hispaaniasse. meil ei ole mingisugust koostööavaldust Hispaania poolt äh, ja ma praegusel hetkel ei näe seda ka, äh, ei näe ka ette, et seda juhtuma, juhtuda võiks lähima aja jooksul nüüd, mis juhtub äh, alaealistega, kui nad kaitset ei saa, enamus neist on äh, saanud kaitset, äh, praegu mul konkreetseid arve ei ole, nii et kui selle vastu midagi pole, siis ma vastaksin sellele küsimustele kirjalikult, sest see on oluline teema, see on väga tähtis teema ja praegu, kui ma vastan, siis ma võin eksida arvudega ja ma tõesti tahaks äh, vastata konkreetselt alaealise, äh, saabuvate alaealiste kohta. meie vastuvõtuteenustega ei tegele. me ütleme seda ka selgituseks oma kirjalikus vastuses. meil on palju kogemusi äh, haavatavate gruppidega, see puudutab erivajadusi, üritame me ei saa teenuseid hinnata ja me ei saa sekkuda ja me ei saa ka täiendavat tööd teha. nii et mm, kui teil poleks selle vastu midagi, siis ma vastaks umbes teile kirjalikult umbes nädala aja pärast, e, et ja teen kõik, et see vastus jõuaks kõigi libekomisjoni liikmeteni ja see annaks informatsiooni kõige kohta konkreetselt, mis me teeme. me, ma ei saanud aru aga e, see e, küsimusest, aga võib-olla saaksite, ma võib-olla, ütleb proua Guillaume, ma ei äh, olnud äh, esitanud oma küsimust piisavalt äh, selgelt. ma tahtsin rääkida sellest, et Nigerist külastavad Prantsuse asüüliasutuse ametnikud, et näha, milline on olukord tehe peal, et, et veenduda selles, kas inimesed vajavad seal rahvusvahelist kaitset või mitte ning äh, tahaksin teada, kas ka teie arvates need inimesed äh, väärivad äh, rahvusvahelist kaitset? ning kas ka teiste liikmesriigile vastutavad asutused peaks käsikäes Euroopa Liiduga sellist rahvusvahelise kaitse printsiibi rakendama? kas sellest paremini aru? jah ja ei üritan äh, vastata äh, äh, sellele küsimusele lõpus, et ma praegu oma dünaamikat ei kaotaks. mis puudutab Kreekat, siis me endiselt tegeleme ümberasustusprogrammi lõpuleviimisega, meil on endiselt infokampaaniad, meil on ka helpdesk loodud, sellele poole pöördutakse väga palju kandidaatide kohta, kes äh, on äh, abiväärilised nii-öelda ja koostame ka individuaalseid äh, toimikuid liikmesriikide taotlusel, esitame selle infoga liikmesriikidesse, me osaleme Dublini üksuses Kreekas ja komisjon küsis meie käest hiljuti, et äh, me, äh, ma annaks võimaluse Dublini äh, üleviimisi viia, selle edastada ka Kreekale ning tegemist on praegu väga kuuma küsimusega ja peaks mõtlema siis, kuidas see Dublini üleviimised Kreekasse välja peaks nägema. praegusel hetkel äh, Äh, on potentsiaalseid võimalusi olemas, äh, aga neid pole veel kasutatud. Äh, umbes esmane registreerimine. küsimus on nüüd selles, kuidas me saaksime kindlad olla selles, et me, et me teeme teise instantsi tõhusamaks. EASA teeb koostööd Kreeka kohtutega eriti just Kreeka kohtutega, teeme seda väga mitmel moel. Äh, oleme kontaktis äh, paljude kohtutega Euroopas, Kreeka on meie põhine äh, klient, meil on muidugi õigussüsteemiga osas mitmesugused piirangud peal, nagu isegi aru saate, aga me loomulikult tegeleme koos, kohtunike koolitamisega ning Eh, edastame neile materjale ja ma praegu ütlen siin väga paljusid asju, aga ja toetame ka erinevaid eh, vastuvõtukomiteedega Kreekas, et eh, üritame dokumente edastada võimalikult kiiresti ja, ja apellatsioonide puhul üritame tegutseda eriti kiiresti, nagu te võite ette kujutada. kas ma olen veel midagi unustanud? vastuvõtt, infokampaaniad, eh, esmase vastuvõtukeskused ning teeme koostööd ka kohtutega, nii et eh, see on meie põhiline tegevus Kreekas ning võin öelda, et äh, peame jätkama samal tasandil või isegi äh, tõhusamalt, sest äh, praegusel hetkel on tegemata tege, kaasuseid aina rohkem tuleb juurde ning praegusel hetkel ei suudeta piisavalt kiiresti vastu võtta, paljude saabujate info jääb käsitlemata, talv hakkab kohale jõudma, nii et äh, ja mis puudutab äh, immigratsiooni äh, põhjuseid ja nende vastu võitlemist, äh, siis siin on kolm sammast viimase kolme aasta jooksul üritan kiiresti vastata, sest aeg hakkab otsa saama. esimene puudutab kriisihaldust, esmase vastuvõtukeskuste näol on esmane reaktsioon olemas, teine puudutab Euroopa Liit peaks tegelema põhjustega, immigratsiooni põhjustega, päritoluriikidega ning äh, faktoritega, mis on seotud äh, äh, ning mis on ning sellega on seotud paljud jõupingutused, hiljuti käisin ma Genfis, kus üritatakse välja töötada seda, milline võiks olla meie kokkulepe pagulaste osas äh, järgneva mm, paari äh, kuu jooksul. Äh, need on kaks põhilist sammast ehk siis päritoluriikide küsimuse lahendamine päritoluriigis endas on äärmiselt oluline ning aga peale selle peab kõike kaasas käima ka äh, pagu- äh,, õigusloomelised reformid. ja see puudutab ka ümberasustusvõrgustikku äh,, mis peaks äh, muutma äh, vastuvõtusüsteemi Euroopas, meil on vaja õiguslik pakett valmis saada, meil on vaja uut asüüliametit, äh, teeme äh, koostööd äh, pagulast, immigratsiooni põhjuste vastu võitlemisega ning mina arvan, et me lähme õiges suunas edasi ja veel üks teema, meil paluti võtta üle pilootprojekt ja tegeleme ümberasustamisega väga äh, madalalt tasandil, teeme seda koostöös äh, Türgiga, teeme väga tõsist äh, koostööd. meil on ka koostöö pädevuste suurendamiseks Türgiga. ning see on, selline on meiepoolne panus, sellega me Eh, see on üks asjadest, mida me teeme eh, eh, pagulaspõhjuste, immigratsiooni põhjuste vähendamiseks, mis puudutab Dublini võrgustikku, siis seda ei ole kerge alustada, see, tegemist on keerulise olukorraga. Kreekas on suured poliitilised kõhklused, aga edusamme kindlasti on varsti näha ja need rakenduvad õige varsti. miks äh, vastuvõturaatiod nii erinevad on? eks igasugustes riikides äh, tõlgendatakse seadusi erinevalt äh, ning lisaks sellele on ka tegu väga paljude erinevate rahvustega, keda vastu võetakse, need on Euroopa mitmekesisuse üks osa üks meie olulisi et, et, eesmärke on äh, olukorra jälgimine, üritame välja töötada, kuidas see toimima peaks, aga igatahes hilise äh, tuvastamise süsteem peaks äh, toimima hakkama. aga meie tulevane amet äh, igatahes peaks suuniseid andma äh, Eh, nii jälgimismissioonide kui muude selliste küsimuste kohta konvergents hakkab kindlasti paremini toimima ja ja ka eh, tunnustamismäärad eh, kasvavad. ja küsi-, laste olukord üritan selle kohta paarileheküljelise ülevaate esitada, et me selgit-, et selgitada, kus, milline meie töö on ja kuidas see välja näeb, mis on Võšegradi, kuidas on olukord Võšegradi ja Balti riikides ning eh, olin hiljuti Poolas, enamasti saabuvad Poolasse grusiinid, eh, ukrainlased ja teised, tegemist on eh, majanduspagulastega ja tihtipeale kasutatakse Poolat ja teisi Võšegradi riike, et jõuda mõnda teise Euroopa Liidu liikmesriike, oleme sellest teadlikud ning meil on spetsiifilised programmid, mis seal toimiks, ma peaks hakkama, meil ei ole seal võimu pädevust intervjuusid teha, sest äh, arvud ei ole seal väga kõrged ja sellega saavad hakkama kohalikud võimuesindajad, kuid äh, üritame äh, siiski jälgida otsuseid, mis seal neis riikides langetatakse üritan rääkida, erada äh, eraldi proua Guillaume'iga, ma ei saa tõesti aru, mis te mult äh, äh, kaasa tahate, võib-olla on tõesti tehtud väga palju dokumentaalfilme, võtan need kaasa, need on väga huvitavad, eriti võttes arvesse, kuidas me töötame, te näete seal täpselt, mida me esmase vastuvõtukeskuses teeme, teeme koostööd ka Prantsusmaaga, teeme info, korraldame infokampaaniaid E, ja e, kogu info on e, olemas, kui see pole see, mida te tahate teada saada, siis, siis aga ma tõesti ei saa aru, mis te selle, nende filmide kohta teada tahtsite, suur aitäh teile ja aitäh, et mu siia kutsusite. Um... suur tänu teile, härra Carreira Te rääkisite väga põhjalikult äh, siin äh, erinevate riikide seisukohtadest, menetlustest, äh, Dublinist. Teil on koostatud väga põhjalik aastaaruanne. küsimused muidugi on keerulised, aga aruanne on väga põhjaliku töö tulemus. suur tänu teile ja me peaksime kindlasti süvenema sellesse aruandesse, see pakub meile väga põhjalikku infot ja ma olen kindel, et kolleegidel on ka võimalik äh, seda lugeda ja sealt infot vastavalt äh, ära võtta. suur tänu teile täna siia tulemast ja kindlasti jätkame selle teemaga ka tulevikus. tänan kolleege, kes tegelevad EASO küsimusega. Colleagues, we can move now to point 12. This is on the um, EU-Africa relations. edasi päevakorrapunkt number kaksteist Euroopa Liidu ja Aafrika suhted rände ja varjupaiga äh, küsimustes I'll just pause while um, our colleagues come to the teeme väikese pausi, kuniks äh, kolleegid äh, tulevad siia ette poodiumile. austatud äh, kolleegid, te ilmselt teate, et homme meil toimub kõrgetasemeline Aafrika teemaline konverents, palud teist on, paljud teist on sellega seotud ja niimoodi on libe komisjoni liikmetel võimalik äh, paremini mõista neid põhiküsimusi, mis meil ka siin oma komisjonis seoses Aafrikaga tõusetuvad. arvestades seda konteksti, on meil täna sissejuhatav arvamuste vahetus äh, rände siseasjade peadirektoraadi ning Euroopa välisteenistuse esindajatega ja ma loodan, et saab olema kasulik arvamuste vahetus. tervitan siin äh, ka erinevate Aafrika parlamentide liikmeid, kes küll ei ole siin kohal, aga ilmselt tulevad siia. tervitame neid siis, kui nad on kohale jõudnud. Pan-Aafrika parlamendi liikmeid ootame, samuti kolleege Nigeeriast, Tuneesiast äh, tuneeslased olid siin ka eile, on vist praegu muudel koosolekutel ja liituvad meiega peagi. me räägime uutest äh, partnerluslepingu programmides äh, kolmandate riikidega. komisjon on teinud vastavad ettepanekud käesoleva aasta suvel. Aafrika Euroopa usaldusfond äh, on meil samuti teemaks ja Aafrika on väga aktuaalne teema, sellepärast et äh, tuleb palju rändajaid Aafrikast üle Vahemere Euroopasse, peamiselt äh, Liibüast, äh, paljud inimesed hukkuvad merel, paljud satuvad smugeldajate, inimkaubitsejate ohvriks ja Euroopa Liidu poolt ei ole võetud äh, piisavalt äh, samme selles vallas, meil tuleb teha koostööd äh, Aafrika Liiduga, ÜRO-ga ja teistega, et seda põgenike ja rändekriisi hallata. meil on vaja panustada pääste- ja otsingutegevusse, samuti olukorra leevendamisesse päritoluriikides ja siin on osad kolleegid ka kohal, kes käisid äh, Liibüas. niisiis äh, tervitame nüüd siin e-, Aafrika mm, parlamendi kolleege. meil on võimalik täna niisiis antud äh, teemadel arvamusi vahetada. kõigepealt saab sõna Birgit Markusson, kes on Euroopa Välisteenistuse asetegevdirektor Aafrika vallas, nii et tere tulemast, Birgit, ja kõigepealt sõna sinule. Thank you very much um,, thank you. suur tänu, tänan, et äh, kutsusite meid äh, siia, mul on hea meel olla siin täna koos äh, peadirektoraadi Home kolleegiga, räägin teile asjade seisust osad teist äh, ilmselt teavad äh, Valeta poliitilise deklaratsiooni viit äh, sammast. see on endiselt meie poliitiline raamistik. edasi ma räägin partnerlusraamistikest ja ma tean, et komisjoni kolleeg samuti jätkab selle teemaga ja lõpetan sellega, mis praegu meilt põhilise tööaja võtab, see on Euroopa Liidu Aafrika Liidu kohtumise ettevalmistamine kakskümmend üheksa kuni kolmkümmend november ja seal on ränne loomulikult üks põhiteemasid, nii et äh, kõigepealt räägin nendel teemadel ja siis hea meelega vastan teie küsimustele, mis te esitate. kõigepealt äh, välisteenistus. kui te olete kuulanud äh, Federica Mogherinit, siis meil on tasakaalukas terviklik äh, lähenemine, me töötame seadusliku rändega, rände põhjustega, rändajate kaitsega, me võitleme kriminaalsete võrgustike vastu ja me töötame ka tagasivõtmisega. Äh, Need on äh, meie töö põhisambad, nii nagu Valettas sai kokku lepitud umbes aasta aega tagasi oleme me need eesmärgid viinud operatiivsetele tasanditele äh, kahepoolsetes suhetes Aafrika riikidega. nagu te teate, siis äh, kõigepealt üks Lääne-Aafrikas, üks Ida-Aafrikas, Lääne-Aafrikas me toetame Nigeeriaga, käisin seal hiljuti, teeme koostööd Mali, Senegaliga ja Ida-Aafrikas Etioopiaga ja mitmed teised riigid on ka liitunud selle partnerluslähenemisega. ja niimoodi me saame aktiveerida need viis valdkonda, mida ma mainisin. kui nüüd rääkida Euroopa Liidu, Aafrika Liidu tippkohtumisest, siis praegusel hetkel me peame dialoogi oma Aafrika partneritega ja tippkohtumiselt me ootame kontinentaalse dialoogi tugevdamist. Valletas äh, räägiti äh, Ida- ja Lääne-Aafrikast, aga tippkohtumisel me tahaksime tugevdada suhteid kontinentaalsest vaatenurgast, äh, see tähendaks diasporaad, samuti äh, rahaülekandeid, samuti vaataksime rohkem lõunapoolse Aafrika suunas. sellist äh, dialoogi me soovime edendada ja me soovime seda tugevdada tippkohtumisel. oluline on vaadata liikuvust ja rännet koos, tegemist on sotsiaalmajandusliku küsimusega, julgeoleku küsimusega ja sotsiaalne küsimus on see nii Euroopa Liidu kui ka Aafrika jaoks. ma arvan, et need on kolm kõige olulisemat äh, elementi, mida me peame silmas tippkohtumisele minnes. me soovime saavutada Euroopa Liidu poolt äh, nii-öelda käega katsutavaid äh, tulemusi, nii nagu me teatises käesoleva aasta juunis ka välja tõime, me soovime rohkem saavutada kriminaalsete võrgustike vastases tegevuses Aafrika liik, Aafrika Liit toonitas, et teil on need äh, viis äh, põhiprioriteeti, aga meie soovime äh, edendada kontinentaalset dialoogi ja meie ütlesime, et kui need on teie soovid, siis me vaatame, kuidas äh, nende teemadega edasi minna. meil on nüüd äh, kuus teemat, äh, mis on praegu veel läbirääkimisel. praegusel hetkel me tegeleme smugeldamise, inimkaubandam-, inimkaubandusega, teiseks äh, tagasisaatmised, tagasivõtmised, kolmandaks rahvusvaheline kaitse, neljandaks äh, rahaülekanded, äh, viiendaks äh, legaalsed sisserändeteed ja kuuendaks diaspora. me teeme teadet koostööd Aafrika Liiduga Addis Abebas ja praegusel hetkel me oleme jõudnud just nii kaugele suur tänu. Te mainisite paljusid küsimusi ja enne kui ma annan sõna liikmetele, siis äh, saab sõna ka Euroopa Komisjoni äh, rändajad siseasjade peadirektori esindaja. suur tänu, esimees, teen lühidalt. täiendan natukene seda, mida Birgit juba ütles. loomulikult ränne on Euroopa Liidu jaoks üks olulisemaid teemasid ja seetõttu on see üks tähtsamaid küsimusi ka suhetes meie Aafrika partneritega. Valeta tippkohtumisel kaks tuhat kuusteist, vabandust, kaks tuhat viisteist äh, lepiti äh, kokku regionaalsetes protsessides, Rabati ja Khartoumi protsess Need on äh, põhinenud äh, mainitud äh, kokkuleppel, niimoodi on loodud rändeküsimuste aruteluks vajalik platvorm. lähtuvalt varasemast kogemusest on Euroopa Liit algatanud partnerlusraamistiku ja me soovime toonitada, et see on solidaarsusel, koormuse jagamisel ja läbipaistvusel ja terviklikkusel põhinev raamistik. palju on selle partnerlusraamistiku abil juba saavutatud. me võime rääkida väga positiivsetest tulemustest selliste partneritega nagu Niger, rändajate smugeldamise ja inimkaubanduse vastases võitluses ebaseaduslik äh, sisseränne sellest riigist tänu meie ühistele püüdlustele on vähenenud äh, märkimisväärselt. teatud valdkondades äh, meil tuleb loomulikult veelgi rohkem pingutada me loomulikult pöörame tähelepanu paljudele valdkondadele, rände põhjustele, inimsmugeldamisele, inimkaubandusele, tagasisaatmisele, tagasivõtmisele. paljudes riikides on läbi viidud äh, infokampaaniaid selleks, et äh, tagada, et potentsiaalsed äh, väljarändajad mõistavad, kui ohtlik saab teekond olema ja teiseks me oleme informeerinud neid ka legaalsetest äh, kanalitest. me oleme liikmesriikidega koos algatanud äh, seadusliku sisserände katseprojektid. septembri lõpus avaldasime vastavat infot ja tulime välja ka raportiga kaks nädalat tagasi, kus on äh, kirjas meie algatused seadusliku rände vallas Euroopa Liidu Aafrika usaldusfond on praeguseks äh, hetkel äh, toetamas sada seitseteist äh, algatust. me võitleme seal rände põhipõhjuste vastu äh,, aitame kaasa töökohtade loomisele, sotsiaalsele arengule ja nii edasi nagu Birgit juba ütles, siis mitmed verstapostid on meil ees, Euroopa Liidu Aafrika tippkohtumine on esimene, sellele järgneb Khartoumi protsessi kõrge tasemeline kohtumine ja siis me läheme edasi rabati äh, protsessiga ja jätkame tööd ka Valeta tegevusplaaniga. suur tänu teile mõlemale selle sissejuhatuse eest Pan-Aafrika parlamendi liikmed on vahepeal saabunud äh, Nigeeria parlamendi esindajad ja samuti Tuneesia parlamendi esindajad. tere tulemast, äh, kolleegid! ka teile annan peagi sõna. nüüd äh, kõigepealt sõna parlamendiliikmetele, koordinaatorid on siin ka kohal ja annan sõna selles järjekorras, kuidas sõna paluti. proua Kienge kõigepealt ja palun äh, kaks minutit maksimaalselt. suur tänu, Claude. Euroopa ja Aafrika kontinendid on omavahel tihedalt äh, seotud ja ka tulevikus see seos äh, säilib, meil on ühised probleemid ja partnerluse abil on võimalik äh, edu saavutada, siis me saavutame parimal juhul olukorra, kus mõlemad äh, võidavad. meil tuleb äh, anda omapoolne panus äh, sotsiaalmajanduslikus vallas äh, majandusküsimused, ränne, need on äh, ühe medali äh, kaks poolt, meil tuleb edendada õigusriiklust, demokraatiat, inimõigusi. ja kõige tulisem küsimus on Liibüa, võitlus inimkaubanduse vastu. see, mis Liibüas toimub, on häbiväärne Aafrika kolleegid on siin, me saame seda teemat äh, koos tõstatada ja veel liikuvuse kohta. meil tuleb liikuvust äh, edendada, inimeste liikumisvabadust äh, tagada ja oluline on, et me ei ignoreeriks demokraatlikku defitsiiti, meil tuleb toetada noorte potentsiaali, see tuleb Aafrikas ära kasutada me peame jälgima olulisemaid in-, indikaatoreid, mis võtavad aluseks inimeste õigused ja samuti on oluline mõelda ka turvaliste immigratsioonikanalite loomise peale. ma tahaksin rõhutada, et mõlemad mandrid peaks selle ühis-, oma ühisosa leidma, neil on ühised vastutused ning tuleb tegutseda, võttes aluseks solidaarsuse ja vastutuse. see on Abidžani reeglitega parem järgimine, aitäh! Thank you very much suur tänu, Cecil. ja nüüd proua Veržia. suur tänu teile, härra esimees. ma ei jaga neid mõtteid, mida me just kuulsime. ma ei näe, milline võib olla eh, tasakaalustatud ja holistiline lähenemine Euroopa Liidu ja Aafrika vahel. Euroopa manner on kõige surmavam manner pagulaste jaoks. kolmkümmend kolm tuhat inimest on hukkunud, keda oleme suutnud identifitseerida. Nende hulgas eh, tohutu hulk, eh, suur enamus on pärit Aafrika mandrilt ning eh, kui nad on enamuses aafriklased, siis sellepärast, et Euroopa varjub aina rohkem kaerikutesse Aafrika riikidega suhetes. me anname iga aasta välja kaks miljonit eh, elamisluba, aga mitte aafriklaste jaoks. ma ühinen kõigi nendega, kes paluvad, et Euroopa Parlament ütleks, et niikaua kui me ei leia legaalseid võimalusi Euroopasse jõuda, pagulastel ja immigrantidel seni me eh, eh, eksitame iseennast ja laseme inimestel endiselt hukkuda Vahemerele ning eh, jätame nad inimkaubitsejate kätte. inimkaubitsemise vastane võitlus algab just nimelt sellest. kõik see poliitika, mida me oskame välja mõelda, on see, et me takistame neil Eh, lahkuda Aafrikast või kui nad siia jõuavad, siis saadame nad tagasi, hoolimata sellest, milline on olukord nende päritoluriigis. tahaksin teile ühe arvu esitada, kordan seda pidevalt. praegusel hetkel on on kakssada nelikümmend neli miljonit rahvust eh, eh, pagulast üle maailma, kellest vaid osa on aafriklased ja enamus neist varjuvad teistes Aafrika riikides me ei ole vastuvõtjariigid, vaid vastupidi ning äh, meie poliitika tegutseb täpselt vastupidi sellele, mida me tegema peaks. me ei võita tegelike äh, immigratsiooni põhjuste vastu, vaid teeme täpselt vastupidi. Äh, me huvitame nüüd migrantide Eh, eh, rahade vastu, sest eh, see raha, mille nemad saadavad koju, on kolm korda kõrgem rahvusvahelisest abist ning mõned meie liikmesriigid isegi üritavad seda raha panna rahvusvahelise abi osaks, mis, mis, mis siin toimub, see ei ole talutav, see ei ole aktsepteeritav ja veel viimane asi, mis puudutab olukorda Liibüas, need äh, CNN-i poolt äh, filmitud stseenid, mis lõpuks ometi tekitavad reaktsiooni maailma tasandil, see on lihtsalt talumatu, me äh, kukume tagasi üheksateistkümnendasse sajandisse, inimeste, inimesi müüakse äh, ning äh, minu vabariigi president hoopleb sellepärast, et päästis Nigeerias kakskümmend viis inimest, see on Prantsuse panus olukorra leevendamisse Liibüasse. selline lähenemine ei ole tasakaalustatud, see ei ole holistiline ja kuna meie Tuneesia äh, kolleegid on siin, Tuneesia on vastu võtnud üle miljoni pagulase Liibüast äh, ja nad peavad selle olukorraga hakkama saama ja meie pole võimelised äh, Äh, vastutustundliku mobiilsuspakti sõlmimiseks sellise, selle riigiga, see ei ole aktsepteeritav ja ma olen tõesti viimase piirini maruvihane, ütleb proua kõneleja okay,. Uh, aitäh. Joseph Arenhoff, palun. aitäh. mul oleks kaks küsimust. kõigepealt äh, olukord Ida-Aafrikas Te mainisite seda oma sõnavõtus. mida teil on kavas siinkohal teha? sellepärast, et siin on minu meelest algamas destabiliseerumisprotsess, mille tulemuseks võivad olla väga traagilised tagajärjed. ja see on ju kohutav, et inimesed Ida-Aafrikast põgenevad sõjast räsitud äh, Jeemenisse, et see on juba näitab, et inimeste olukord seal piirkonnas on kohutav ja nii, et mida te kavatsete seal teha. ja teiseks te rääkisite ka diasporaast. ja mida saaks teha selleks, et äh, diasporaa oleks tugevamini kaasatud meie protsessidesse? aitäh, Joseph. proua Sargentini, palun aitäh, esimees. on äh, natukene kummaline olla äh, tsiviilõiguste äh, kohtumisel ja rääkida välisteenistuse ja Digi Home'iga rääkida rände aluspõhjustest. rände aluspõhjused on ebavõrdsus ja vaesus. ja, ja tegelikult ähm, meil on olemas ka ähm, Euroopa Liidu toimimise lepingus artikkel kakssada kaheksa, mis ütleb, et meie välispoliitika ei tohi takistada meie äh, arengukoostöö eesmärke, selleks on äh, kestlik vaesuse ärakaotamine ja nüüd, et äh, meil toimub aina rohkem arengukoostööd aga see ei saavuta tulemusi, siis see on äh, väga problemaatiline ja Hollandi Klingendali ähm, ähm, mõtterühm tuli välja oma uuringuga, mis näitas, et, et Nigeris läbi viidud äh, projektid äh, tulemuseks on see, et tõepoolest äh, inimesed ei satu enam nii palju smugeldajate ohvriteks, aga samas noored, eelkõige noored mehed on jäetud tööst ilma ja see destabiliseerib olukorda seal piirkonnas. ja me teame, et see piirkond, Suur-Sahel ei, ei ole stabiilne olukord ja kuna meie üritame leida ähm, kiireid lahendusi, et inimesed ei tuleks enam Euroopa Liitu, siis me oleme praegu sihtrühmaks ähm, võtnud riigi, kust äh, nii palju inimesi ei tulegi, vaid see on transiitriik või meil, aga Niger on äh, väga vaene riik. ja see saab ja ta väga hea meelega saab äh, Euroopa Liidu vahendeid selleks, et olukorda stabiliseerida, aga samas me ei tegele seal mitte rände aluspõhjustega, vaid, vaid me panustame sellesse, et inimesed ei jõuaks Euroopasse ja see on tõesti vastuolus ähm, kõikide eesmärkidega, äh, mida me toetame äh, arengukoostöö raames. nii et tõepoolest tegeleda rände aluspõhjustega on väga positiivne, aga Abidžaanis, äh, Cote d'Ivoire'is, kuhu me läheme, peab, see peaks olema üheks teemaks, aga kõige olulisemaks teemaks peab ikkagi olema noorsoo tulevik ja kui meie läheme sinna kohale omaenda eesmärkidega ja eesmärgiks on see, et ähm, meie partnerid allkirjastaksid selliseid lepinguid, mille eesmärgiks on takistada inimeste jõudmist Euroopa Liitu, siis tegelikult me tuleme nendest kohtumistelt arengukoostöö äh, projektid lõpevad meie jaoks tühjade kätega. aitäh nende, selle sõnavõtu eest, aga aga palun tehke lühidaski, proua Sippel, palun. suur tänu ja ma üritan keskenduda mõningatele konkreetsetele küsimustele, kui me räägime koostööst äh, Aafrika riikidega ja sellest, et tuleb võidelda rände aluspõhjustega ja ka äh, sunnitud äh, rände põhjustega, siis mida see praktikas tähendab, sellepärast et me oleme siin kuulnud, et raha suunatakse mm, piirikontrollidesse selleks, et mm, vältida, et inimesed äh, lahkuksid oma riikidest, kas see on siis äh, rände aluspõhjustega võitlemine või äh, mis puudutab inimõiguste mm, kaitset? et me peaksime tõhustama majanduskasvu, mida me siin teeme, millistele valdkondadele me keskendume ja mis, kui me räägime seaduslikust rändest, siis kas me räägime seaduslikest pagulasmarsruutidest, mis puudutab eh, siis ka ümberasustamist või me räägime ikkagi sellest, et, et inimestele pakutakse tööd ja perspektiivi, näiteks nagu sinine kaardisüsteem. ja ja kuidas on kaasatud erinevad liikmesriigid. nüüd tulles selle juurde, mida Jüris Argentiini alguses rääkis, et kui tõesti pikas perspektiivis eh, me soovime kestlikult tegeleda äh, Ähm, rände aluspõhjustega, siis meil on siin ähm, erivastutus äh, Aafrika riikides ja minu küsimus ongi, et kas on ähm, ka teist, teist laadi koostööd, mitte ainult arengukoostööd, vaid mis puudutab kalandus, põllumajandus, kaubandus, energiapoliitikat, koostööd nendes valdades, kas on kavas ka nendes valdkondades poliitikat muuta selleks, et äh, jõuda paremate tulemusteni nii Aafrika riikide kui ka Euroopa Liidu jaoks? aitäh ja nüüd Anne Komes, palun. rände aluspõhjused ei seisne mitte ainult ebavõrdsus ja vaesuses, vaid äh, siin on tegu ka ähm, allasurumisega. et paljud inimesed äh, liiguvad ära just nendest riikidest, kes on kõige olulisemad ähm, Euroopa Liidu vahendite saajad, näiteks nagu Etioopia ja kui mõned riigid äh, lagunevad, siis sellisel juhul me näeme palju traagilisemaid tagajärgi kui see, mis tuli Somaalist. ning välisteenistus ja komisjon on tegelikult ähm, pilgu ära pööranud sellelt, äh, mis toimub Etioopias, kus me oleme tegelikult äh, repressiivset režiimi toetanud. ja me näeme, et äh, inimesed põgenevad Etioopiast ja ja kui asjad lähevad edasi nii nagu seni, siis äh, aina rohkem inimesi seal põgeneb, asi ei ole mitte ainult õigluses kaubanduses, vaid äh, tegu on nii paljus muus, kaubanduses, kalanduses, põllumajanduses ja nii edasi. ja minu meelest äh, mitte ühtegi sellest poliitikast ja tegevusest ei ole koordineeritud strateegiliselt ei välisteenistuse poolt ega ka ühegi liikmesriigi poolt. jaa ja me näeme, et et ähm, paljudes äh, Aafrika riikides valitsevad kleptokraadid ja samas Euroopa Liidul on omapoolne vastutus sellest. Euroopa Liidul ja ka ähm, konkreetsetel liikmesriikidel, sama me oleme näinud Liibüas, me teame, et äh, Liibüas inimõigusi ei ole. me teame, et seal Liibüas on äh, orjandus vägagi tavaline, näiteks nagu ka Mauritaanias ja me teame väga hästi, et see, mida Itaalia valitsus teeb, et nad tegelikult ähm, maksavad sealsetele ähm, jõuorganitele, kuigi nad seda selliselt ei esitle. sellepärast, et kui kui me investeerime Liibüa valitsusse, siis tegelikult me investeerime hoopis erinevatesse rühmitustesse. ja ja me peame ka vaatama, mida Euroopa Liit on teinud Liibüas ja mida mitte, mida liikmesriigid on seal teinud ja, ja selle ja milline on nüüd, mispärast selline olukord praegu on tekkinud. jah kui me jätkame samamoodi nagu äh, seni, võideldes ähm, nii-öelda rände aluspõhjuste vastu, siis tegelikult me ainult toetame inimestega smugeldajaid, me ei toeta sugugi mitte seda, et et luua äh, turvalisi rändemarsruute, vaid tegelikult me toetame ainult ähm, inimestega kaubitsejaid. aitäh! Äh, meie külalised peavad ka veel sõna saama ja seetõttu ma paluksin, et teeksite kiiremini. proua Vinberg, palun suur tänu, härra esimees. umbes kuuskümmend miljonit äh, pagulast on kogu maailmas. ja mul oleks väga hea meel, kui me saaksime kõiki abistada, aga kahjuks me ei saa. vaadake kas või minu koduriiki, Rootsit. me oleme päris palju raha äh, suunanud äh, humanitaarabisse, aga tulemuseks on ikkagi väga suur rändevoog olnud Rootsi viimastel aastatel ja me oleme pidanud humanitaarabi vähendama. et ähm, me näeme nii paljusid inimesi elamas pagulaslaagrites ja me peame neid inimesi aitama seal, kus nad viibivad, Aafrikas. meie Rootsis otsustasime, et äh, me võtame äh, vastu rohkem pagulasi kvoodipagulastena, aga aga samas liikmesriigid on need, kes ikkagi peavad sellistes küsimustes otsuse langetama. me räägime siin rände põhjustest, aga neid põhjuseid on päris palju. aga tõelised äh, pagulased äh, tihtipeale ei äh, jõuagi Euroopasse, neil ei õnnestu see, ainult kolm protsenti pagulastest sisserändajast, kes tulid Itaaliasse, on pagulased, ülejäänud on lihtsalt majandusmigrandid. nii et me peame ka vaatama, mida me teeme ja tegema seda ähm, eesmärgipärasemalt, sihitumalt. kas meil peaksid äh, olema ka ähm, legaalsed ähm, rändeteed, jah, need, keda on tunnustatud pagulastena, nendele tuleb äh, need rändeteed avada ja selleks on ette nähtud ka kvoodid. aga äh, paljud äh, asuvad nendele eluohtlikule reisile, nii et ma ei tea, millist mudelit nende inimeste osas kasutada. aitäh! Sof Intvelt, palun! aitäh, esimees! aitäh ka välisteenistuse ähm, ja komisjoni esindajatele Äh, ma olen nõus nende kriitiliste märkustega ja kahtlustega, mida minu kolleegid välja on toonud. et äh, see, mida väga kenasti esitletakse kui väga õilsat arengut, äh, siis tegu on siin tegu lihtsalt altkäemaksuga Aafrika riikidega selleks, et sealt inimesed siia ei tuleks, et et olgem ausad. Euroopa Liidu institutsioonid, liikmesriigid ja nii edasi, peaks ikkagi ära võtma Aafrika riikide valitsejatelt nende vastutus, sellepärast et see õnnetu olukord, mis paljudes riikides ähm, eksisteerib, ähm, on seotud äh, nende korruptiivsete kleptokraatlike diktaatoritega Aafrika riikides, nagu proua Komeršes ütles. nii et äh, me juba alles nägime, kuidas Mugabe veel äh, üheksakümne kolme aastaselt ikka üritab ähm, võimust kinni hoida, et kui haigeks veel olukord saab muutuda ja nagu proua Sippel ütles, et kui me anname rahasid, vahendeid sellistele ähm, repressiivsetele režiimidele ja suuname raha ähm, piirikontrolli tõhustamist, siis kas me mitte ei aita neid diktaatoreid, kas me, sest ähm, me ju võitleme selliselt äh, pagulaste vastu. ja veel üks teine uuring näitas et äh, kui inimesed Aafrika riikides saavad rohkem vahendeid, siis on tõenäolisem, et nad liiguvad. ja mis on teie seisukoht ja kolmas variant? kui me räägime ähm, Euroopa Liidu Aafrika ähm, rahastust, usaldusfondist ja nii edasi, siis tegelikult me peaksime investeerima ikkagi inimest, Aafrika riikidesse mitte selleks, et äh, sealseid inimesi siit eemale hoida, vaid ikkagi peaksime äh, investeerima äride tegevusse. nii et ähm, mitte, et me räägi-, me ei peaks siin rääkima mitte sellest, et me investeerime siin-seal äh, mingisse rändeprojektidesse, vaid me peaksime ikkagi investeerima suurtesse Aafrika ettevõtetesse. ja nüüd üleskutsega meile endile, kas me ei peaks olema ikkagi ärksamad, ettevaatlikumad, kui me otsustame nende eelarvevahendite mm, eraldamise osas, sellepärast et me peaksime ikkagi eelarvevahendeid mm, õigete eesmärkide jaoks kasutama ja samas me peaksime ka eelarve kasutamist mm, rangemalt kontrollima. aitäh ja ja ma paluks, et külalised siis vastaksid nendele väga paljudele küsimustele aga ehk saaksite nagu temaatiliselt läheneda ja mis, ma sooviksin ka teada, et et ähm, meie töö välisteenistuse vallas, see tekitab palju pingeid, äh, proua Sargentini ja teised juba mainisid, millised need on. ja minu küsimus oleks, et äh, milline on välisteenistuse seisukoht, näiteks me näeme, et vahendeid on vähe Ehm, Kreeka soovis hiljuti lisarahastut, aga Aafrika puhul on olukord eh, teine, näiteks piirikontroll ja, ja teistes teemadel ehm, on lisavahendid ette nähtud. nii et milline on teie meelest poliitiline pool? ma saan te-, aru, et äh, tegu on olukorraga, mis äh, aina rohkem ühes suunas areneb, nii et äh, see kindlasti ähm, huvitab ka meie komisjoni. ja sooviksin anda ka sõna meie külalisele, panna Aafrika parlamendist, härra Sine Sanchez palun, teil on kaheks minutiks sõna. suur tänu. mul on väga hea meel võtta sõna siin parlamendis ja teie komisjonis. soovisin öelda järgmist. mis puudutab sundrännet, siis see on selline teema, mis tekitab muret ka Pan-Aafrika parlamendile ja ma näen, et sellega, selle pärast muretseb ka Euroopa Parlament ja tegeleb selle küsimusega. nüüd ähm, need kommentaarid, mis puudutasid ähm, rände põhjust ja eelkõige just sundrännet, ma olen mõndade kommentaaridega nõus. et äh, suurem äh, osa nendest kommentaaridest puudutas küll Aafrika äh, kontinenti, aga aga siin räägiti palju ka ähm, riikide, see on seotud riikide pankrotiga, mis on tekitanud ebastabiilsuse riikides. ja seetõttu paljud inimesed üritavad jõuda Euroopa Liitu. ma arvan, et see on küsimus, millega me peame põhjalikult ähm, tegelema ähm, dialoogi vormis nii Euroopa Liit kui ka Aafrika on kehvade poliitikate ohvrid. ja seetõttu ma leian, et tegu on ka humanitaarküsimusega. paljud inimesed põgenevad Aafrikast sõdade tõttu, nad põgenevad seal sõdade eest. nii et see on Euroopa kohustus toetada ja abistada Aafrikat. sellepärast, et nagu öeldud, ka Euroopa on selle sundrände ohvriks. nii et meil on ühiseid muresid ja ma loodan, et äh, tippkohtumine, mis leiab aset Abidžaadis, ei käsitle ainult noorsoo küsimusi, vaid me peame kasutama seda võimalust et käsitleda ka neid küsimusi, millest me oleme täna siin rääkinud. et me peaksime rääkima ka nendest teemadest, mis tekitavad muret nii Euroopa Liidule kui ka Aafrikale. ja lõpetuseks ma kordan üle, et Euroopal on moraalne kohustus ähm, tsivilisatsiooni allikana, inimõiguste kaitsjana, te peate toetama, abistama Aafrikat, tagamaks, et õigusriigi põhimõtted, inimõiguste kaitse oleksid tagatud ka Aafrika riikides, siin on oluline ka dialoog, nii et me saaksime äh, lõpetada selle ebainimliku olukorra, mida me oleme viimastel aastatel näinud aitäh! Teil on homme võimalus ka osaleda äh, tipp, äh, siis kõrgetasemelisel konverentsil ja nüüd äh, saab sõna Nigeeria esindaja. härra esimees, lugupeetud parlamendiliikmed, mina tulen Nigeeriast ja mul on üks selge sõnum ning see puudutab neid teemasid, mida siin juba käsitleti. nimelt, miks inimesed äh, rändavad, miks nad põgenevad? et ähm, inimajaloos me oleme näinud pidevalt, et kui inimesed ei ole ähm, rahul ähm, teda ümbritseva keskkonnaga, siis inimesed lahkuvad, äh, leidmaks paremat keskkonda äh, Äh, et põge- ja põgenevad nälja sõja eest. aga küsimus on seotud ka Aafrika riikide juhtide korruptsiooniga aga ähm, Aafrika riikide äh, juhtkonna äh, korruptsioon on seotud ka Euroopaga ja ka USA-ga, ka nemad vastutavad, sellepärast et äh, paljud äh, Aafrika riikide juhid, äh, nende varad tegelikult on Euroopa Liidus ja, ja USA-s. Nad saavad juurdepääsu Euroopa pankadele ja see on väga valus, sellepärast et meie inimesed põgenevad nälja, sõja, ja tagakiusamise eest. kui meil oleks arenev majandus, siis me, inimesed ei liiguks me Aafrika riikidest ära aga me oleme näinud, et, et, et väga paljud teie investeeringud äh, ei ole sugugi mitte leevendanud rändepõhjused vaid need vahendid lähevad lihtsalt meie korrumpeerunud äh, juhtide kätte. ja mitte ei lähe need äh, rahad majandusse investeerimiseks. nii et te peaksite läbi vaatama oma rändepoliitikat. aafriklased on valmis, nad on äh, valmis oma riiki edasi viima, aga, aga aidake aidake meil, et meie riikide juhid ei viiks varasid välja meie riikidest Euroopa pankadesse, nii et aidake meil need vahendid tagasi saada. ja mina näiteks noore ettevõtjana üritasin ka tegeleda ekspordiga. ja ja öelge, mis teil vaja on eh, ja mina annan teile selle toote ja ja sellisel juhul see eh, ettevõte toimiks, aga praegu see olukord ei ole tasakaalus ja seetõttu ma arvan, et te peaksite oma poliitikat läbi vaatama inimesed tahavad alati turvalisust. aga ja, ja me ei soovi äh, relvi toota. aitäh! Teil on no, kindlasti homme veel võimalus pikemalt rääkida ja suur tänu teie sõnavõtust praegu. nii et me soovime, et ka meie äh, äh, välisteenistuse komisjoni esindajal sõna saaks võtta ja nüüd Tuneesia esindajad, palun, saavad ka sõna. suur tänu, härra esimees. meie saabusime siia Tuneesiast, et teile otsustav sõnum edastada Euroopa Liit, meie partnerlus Euroopa Liiduga on Aafrika jaoks väga tähtis see keskendub julgeoleku küsimustele, immigratsiooniküsimustele, kaubandussuhetele. see viies tippkohtumine keskendub noorsooküsimustele, mis on loomulikult väga olulised, kuid ei tekita antud hetkel ainsatki mm, erimeelsust. peame keskenduma prioriteetidele e, ka Aafrikas nagu tööhõive küsimused, kuidas aidata noortel aafriklastel e, leida lahendusi probleemidele ilma emigreerumata oluline on rääkida kahepoolsetest äh, huvidest, äh, mille Euroopa kavatseb välja töötada Aafrika riikidega. peame keskenduma hea juhtimistava levitamisele, peame üritama Aafrikas rääkida ühe häälega kõigi probleemide osas. praegu on küsimus selles, kuidas noorte väljarännet piirata, kes on valmis kõigeks äh, et, et eh, riskida oma elu eh, ja Aafrika mandrilt lahkuda. peame võitlema ka Liibüas eh, levinud orjapidamise vastu, mis on eriti levinud Tripolist lõuna pool. noored peavad tähendama võimalust ja mitte ohtu. Euroopa-Aafrika tippkohtumine peab välja töötama ühised ähm, eesmärgid ja seega peame asetama noored oma arutelude keskmesse, peame äh, ka äh, välja selgitama sellised ettepanekud, mis esitada riigi ja valitsusjuhtidele. Aafrika on maailma noorim manner äh, maailmas pooled aafriklased on alla kahekümne aastased. seega tuleb äh, sellele uuele põlvkonnale jätta ruumi oma ideede levitamiseks ja mitte näha neis ohtu. see on meie mõlema mandri suurim lootus. meil on vaja haridust, puhast äh, vett ja õhku ja need inimesed saavad äh, edu mootoriks oma kodumaadel. sellest väga peaks tegelema ka tippkohtumine. suur aitäh teile kas soovite lõppsõna öelda? ma tean, et te teete ka äh,, salete, esilete sõnavõtuga ka homme äh, äh, homsel äh, konverentsil, seal on ka meie komisjoni liikmed kohal. tahaks äh, lasen äh, meie välisteenistuse Aafrika osakonna asedirektoril sõna võtta. Äh, kuidas äh, meie Aafrika strateegia toimima hakkama, näeme eh, eh, seda, milline eh,, milliste poliitikasuundade kasuks kavatseb komisjon otsustada. suur aitäh teile, aitäh kommentaaride eest. ma võtan need kindlasti arvesse. aitäh ka meie Aafrika külalistele see on, on väga huvitav mõttevahetus. Äh, olin eelmisel nädalal äh, Nigeerias, äh, kus arutati samu küsimusi, aga ma jagan nüüd oma vastused kolme ossa. kõigepealt tahaks teie kommentaaridele keskenduda tippkohtumise osas, siis tahaksin rääkida fondide kahetamisest poliitikas, millised on ka vastutusmeetmed ning eh, siis tahaksin rääkida ka riigipõhistest eh, teemadest. tahaksin kõigepealt öelda seda, et eh, väga palju emotsioone ja huve on seotud selle valdkonnaga, see on hea ning sellest võib täheldada ka Euroopa Liidu eriteenistustes. ja kui me nüüd oleme täiesti ausad, siis me üritame tõesti endast anda parima probleemide lahendamiseks ning äh, ja äh, selge on see, et äh, lihtsaid vastuseid ei ole, teema on keeruline ja seda ütlesite ka teie, Euroopa Liidu ja Aafrika Liidu tippkohtumine ei keskendu immigratsioonile, vaid see on üks teema, millele, mida arutatakse, ma keskendusin sellele, sest räägime rääkisime siin sellest väga palju, kuid me räägime ka noorsust, räägime rahust ja julgeolekust, arenguküsimusest, ka immigratsioonist ja äh, riigijuhtimise küsimustest. Need on äh, kõik sellised teemad, mis äh, tõstatatakse ning esimest korda ühes Aafrika Liiduga üritasime, üritame innovaatiliselt kaasata noori. kõigepealt toimus noorsooteemaline tippkohtumine Abidžaanis, kus mul oli au osaleda. sealt sealdati, seal avaldati ka äh, deklaratsioon ja äh, meie istusime, kuulasime, mida noored äh, tahtsid, nad tahtsid väga huvitavaid asju. näiteks haridus institutsioonid, kes üritasid võrdseid standardeid luua Euroopa Liidu ja Aafrika vahel et noortel oleks lihtsam ühelt äh, mandrilt teisele liikuda. Nad tahtsid äh, val-, valida, äh, nad tahtsid valimisi ette valmistada, neil oli väga palju mitmesuguseid huvisitavaid soove ning te teate, et et siin on grupp noori Aafrikast ja Euroopast, kes on käinud Addis Abebas, kes käisid Addis Abebas, käisid Abidžanis Nad töötavad välja oma seisukohad äh, ka Abidžani tippkohtumise teemal ja nüüd Aafrika ja Euroopa Liidu tippkohtumine. ja kus praegu me EAS-iga oleme ning loomulikult teeme koostööd oma kolleegidega, mitte ainult kodus, vaid ka mujal, kuidas selle, nende teemadega toime tulla. oleme nõus sellega, et kui vaatame eh, põhjuste peale, tekkepõhjuste peale, siis äh, sellega me üritame tegeleda läbi arengukoostöö ning äh, sooviksime ka tegeleda mobiilsuse ja immigratsiooni küsimustega ning selle tippkohtumise jaoks äh, vaatame praegu ka immigratsiooni liikumistele Aafrika mandril, sellepärast et mitte kõik ei tule Euroopasse, vaid oleme vägagi teadlikud sellisest dünaamikast ning üritame Aafrika äh, kolleegidega äh, tegeleda äh, probleemidega, mis Aafrikas toimuvad, tekkinud on. immigratsioon ei ole negatiivne, see on osa mobiilsusest, see on osa majandusest ja seda on oluline silmas pidada. loomulikult illegaalne immigratsioon millele te viitasite, mis on seotud äh, kuri, kuritegelike või võrgustikega, inimkaubandusega ja nii edasi, selle vastu võitlemine on meie kõigi huvides ja üritame seda ka teha. seega üritame, üritame kasutada olemasolevaid vahendeid võimalikult hästi, kui näeme, Eh, Ameerika, Aafrika eh, fondi immigratsiooniküsimuste jaoks. ma tean, et selles osas on toimunud arutelud ka parlamendis, kuidas neid vahendeid eh, kasutatakse, aga te näete, et aina rohkem neist on suunatud sellele, et pädevusi suurendada, et saada äh, Äh, et suurendada võimalusi nii Liibüas kui teistes Aafrika riikides. nii äh, et kui te küsite, kuidas rahalisi vahendeid kasutatakse, siis see on just see trend, mille osas me oleme otsustanud edasi liikuda. kui te, kui me räägime piirikontrollidest äh, ja sellest, millega need seotud on, siis meie kõrge esindaja on korduvalt öelnud, Euroopa ei ehita äh, Äh, müüre, vaid ehitab sildu, me oleme avatud ühiskond, me soovime olla positiivsed partnerid oma Aafrika sõpradele, nii et äh, näiteks üks näide sellest, mida me teeme, kui tegeleme teemadega, mis on seotud piirikontrolliga, siis, äh, siis näiteks Aafrika Eh, oleme oodanud olukorda Burkina Fasis, Malis, eh, Tšaadis ja Mauritaanias eh, toimunud protsesse toetanud. oleme öelnud, et me ei soovi öelda mitte ainult illegaalsete immigrantide osas, mitte ainult selle, ei taha võidelda ainult kriminaalsete võrgustikega, mis seal piirkonnas ehm, tegutsevad, vaid peame tegelikult üritama selliseid olukordi kuidagi lahendada ning kolmas teema on, sellest ma räägin lühidalt, aga üks teemadest, mis tõstatati, on seotud riigipõhise lähenemisega, ma tahaksin rääkida Liibüas. eile esitati avaldus Aafrika Liidu ja Aafrika Liidu presidendi härra Kondi poolt ja meie välisasjade kõrge esindaja poolt, kes helistas äh, Äh, Aafrika Liidu presidendile, et arutada olukorda Liibüas ning seega esitati eile väga jõuline avaldus, äh, kus äh, mõisteti hukka Liibüas toimuv ning selline on Euroopa ametlik seisukoht, me usume rahumeelsetesse lahendustesse, teeme kõik selleks, et inimeste inimõigusi kaitsta ja teeme seda ka tulevikus Etioopia. ma ei ütleks, Etioopia ja Euroopa Liidu vahel on strateegiline partnerlus, oleme valmis äh, töötama paljude erinevate teemadega Etioopiaga, äh, tunnistades äh, selle riigi olulist rolli Ida-Aafrikas. Te rääkisite miljonist äh, pagulasest, äh, äh, mille Etioopia on, kelle Etioopia on vastu võtnud, aga, aga me oleme teadlikud ka Etioopia olulisest rollist. meil on tihe dialoog toimunud nende võimuesindajatega ning me oleme valmis toetama noorsooprogramme, kuid arvan, et ja arvan, et olen üsnagi hästi tegutsenud, siin esitati küsimusi ka Ida-Aafrikaga kohta, te ei rääkinud spetsiifilistest riikidest, kuid ilmselt äh, räägite Lõuna-Sudaanist ja Somaaliast. Mm. ja äh, praegu on äh, missioon Ida-Aafrikas, et vaadata, milline on poliitiline olukord. aga kui vaatame, mis toimub Lõuna-Sudaanis, siis on väga raske saada tegelikult ülevaadet koha peal, mis puudutab inimeste kannatusi, siis Euroopa Liit on üks suuremaid doonoreid, humanitaarabi osutajaid, olen nõus sellega. ja arvan, et, et me kõik teame, et seal on olukord tõesti väga tõsine ning oleme täiesti nõus teiega, et see on murettekitav ja, ja Nigeri küsimus veel, mis tõstatati. ja mis puudutab seda, et inimesed jäävad töökohtadest ilma, siis ja ja kui me teame, eh, kui me mõtleme, kui paljud inimesed läbivad Nigerit, siis see on selle riigi jaoks samuti probleem. nii et eh, tegemist on väga keerulise küsimusega, oleme eh, olen teadlikud sellest, mis toimub Põhja-Nigeris ja selles riigis, selle riigi teistes osades, mina ütlen tavaliselt oma mm, töötajatel Aafrikas, üritame oma äh, välispoliitikat ajada nii, et pare-, kõige paremini analüüsida poliitilist olukorda, äh, arutades äh, immigratsiooni küsimusi ja ka muid küsimusi ja siis konsulteerime ka ekspertidega spetsiifilistes immigratsiooni küsimustes, aga kui soovite, et tegutsetaks äh, Äh, selleks, et lahendada olukorda selles riigis, siis äh, tegelikult seda me seal üritamegi nii teha välisteenistuses, sellega ma lõpetan, aga te õpetajate Teiega tekitasite väga äh, tõsi, tõstatasite väga olulisi küsimusi, homme arutelu jätkub, ma arvan, et ka seal on võimalik neist probleemidest rääkida. Thank you um.... suur tänu mõned konkreetsed äh, räägitakse hukkunutest Vahemerel, siis on äh, neid tõesti tohutult palju. Äh, kaks tuhat seitsesada viiskümmend sel aastal, õnneks siiski vähem kui möödunud aastal tänu meie ühistele jõupingutustele. ja sellega seoses kaks tuhat seitse või kaheksasada on päästetud Itaalia rannavalve poolt ja Liibüa äh, piirivalve on tänu meie toetusele äh, mitu tuhat inimest päästnud ning äh, tehakse ühiseid jõupingutusi Euroopa liikmesriikidega, et välja töötada pilootprojekt töö Äh, töötajate, äh, töötajate immigratsiooni äh, küsimustes. tegemist on globaalse probleemiga, meil on vaja globaalseid lepinguid selle lahendamiseks ja sellega ma ka lõpetan. aitäh. ma tean, et võid palju pikemalt rääkida. vabandust, et nii vähe kõneaega andsid. see arutelu, nagu võisid kuulda, on väga emotsionaalne ja väga sügav, nii et mul on eh, homme sel teemal kõrgeteemaline kohtumine ning eh, seal toimub väga põhjalik arutelu, detailne arutelu. nii et eh, rõhutaksin seda lihtsalt, et võttes arvesse, kui tähtis see arutelu see on, suur aitäh. meie suhted on siin jätkuvalt olulised, nii et suur aitäh teile kõigile ja suur aitäh ka kolleegidele äh, küsimuste eest, nii. ja meie, me kindlasti kontaktid jätkuvad ja nüüd algab koordinaatorite kohtumine kell üksteist kolmkümmend, kui te ei ole koordinaator, äh, siis palun lahkuge saalist.